Dear colleagues, I would like to start the meeting, it's already fifteen minutes. kolleegid, alustame. juba on viisteist minutit äh, hiljaks jäänud meie algus. Mm, äh, hakkame pihta, tere hommikust kõigile. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine meie kohtumine, nagu ikka, kantakse üle internetis ja kõik need äh, aja määratlused siin on ainult suuna andvad äh, päevakorras, nii et äh, jälgige siis äh, meie arutelude kulgu, et te oleksite õigeks ajaks saalil kohal. keegi ei ole pakkunud muudatusi välja päevakorda, nii et võtame selle vastu siis muutmata kujul. järgmine punkt on esimehe teadaanded on võimalik, et koordinaatorite kohtumine tühistatakse, selle otsuse langetame me päeva jooksul. nüüd äh, eelmiste koordinaator, eelmise koordinaatorite kohtumise otsustest tahaksin öelda nii palju, et võeti vastu otsus seadusloome raportite osas, mis puudutab äh, Madeira ja Assooride jaoks ette nähtud äh, tolli korra-, tollimaksude korralduse pikendus, äh, lihtsustatud menetlusele minnakse üle ja mm, esimees äh, siis oma kohustusena meiepoolse arvamuse koostab ja vastavalt kodukorra artiklile kakskümmend kuus menetletakse seda küsimust seega ilma muudatusettepanekuteta. see on päevakorrapunkt number kuus. nüüd äh, mitteseadusloomelistes otsuste puhul langetati otsus ühe raporti puhul, nimelt läbirääkimised äh, MFF osas kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend õppetunnid ja tee edasi, selle eest vastutab eelarvekomisjon, meie koostame arvamuse, Rahvaparteile läks see arvamus, härra Olbricht on meie arvamuse koostaja ja nagu äh, päevakorrast näete, on see ka täna arutelul koordinaatorid otsustasid äh, soovitada ka selle, et meil ei oleks enam äh, selle mandaadi ajal kahepäevaseid koosolekuid, vaid ühepäevased koosolekud. täna on meil seega siis poolepäevane, vabandust, päevane kohtumine eile me ei kohtunud ja üheksateist kakskümmend märts äh, samuti <laughs> kohtume ainult ühel päeval, nüüd kahe päeva asemel täpsemalt siis üheksateistkümnendal märtsil. nii et kui võimalik, üritame hääletada siis nende kohtumiste pärastlõunatel. nii palju siis koordinaatorite otsustest. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kolm, arutelu välisuuringu teemal selle tellisime meie ise ja direktoraat, struktuurpoliitika direktoraat sellega läbi viis, Euroopa majanduse juhtimine ja ühtekuuluvuspoliitika. siin on kohal meeskonna kaks peamist liiget, Ian Beeg Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste kooli vanemteadur ja John Butler Euroopa poliitikauuringute keskusest äh, Strathclyde'i ülikoolist Glasgow's. nii et äh, läheme siis kohe asja juurde. ise otsustavad võib-olla meie külalised, äh, mis järjekorras nad tutvustavad meile oma uuringut, aga sõna on nüüd siis teil äh,. Ian Beck vist alustab, jah? jah, suur tänu, proua esinaine me oleme väga tänulikud teile selle võimaluse eest tutvustada teile meie uuringut ja me üritame umbes kahekümneminutilise sissejuhatuse juures rääkida siis peamistest selle uurimuse suundadest. tundub, et äh, tehnika ei tööta väga hästi. kõneleja jätkab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 ja jõudsime siis lõpuks nelja peamise kategooriani. kõigepealt äh, rahapoliitika. Äh, viidi läbi suured äh, rahanduspoliitikat mõjutavad reformid. me oleme näinud keskpanga rolli suurendamist ja suisa nii kaugele, et täna võib rääkida juba keskpangast kui peaaegu et juhuslikust tegurist ühtekuuluvuspoliitikas sellepärast et keskpanga poliitikad mõjutavad äh, kindlasti eelarveid. see, kuidas äh, see äh, nii on, on see, et me näeme seda, et keskpank on selgelt kujunenud viimaseks nii-öelda laenu andmise kantsiks. ja see funktsioon seisneb selles, et keskpank on valmis ostma keskpank on valmis ostma võlakirju järelturgudel ja e, seega e, tähendab see see, et riikide jaoks, nende riikide jaoks, kes e, väheneb siis rahastamiskulu ja keskpank mängib väga olulist rolli Euroopa stabiilsusmehhanismis äh, Äh, otsustab, äh, kuidas see toimib ja see on siis see teine osa nendest suurtest muutustest. nüüd teine kategooria neljast, millest ma rääkisin, on see, et väga paljud meetmed, majanduse juhtimise kuuikpakk, kaksikpakk, fiskaalkokkulepe ja kõik teist, teised sellised kokkulepped viimastest aastatest on oluliselt äh, muutnud äh, liikmesriikide poliitikate üle korraldatavat järelevalvet üsna tihti ja peaasjalikult on tegemist eelarvedistsipliini menetlusega, aga ka makromajanduslike tasakaalustamatuste äh, printsiip ja, ja eriti just koordineerimine on see, mis raha, makromajanduslikku poliitikat mõjutab Äh, ja üritab siis lahendada sellised probleemid nagu varade mullid või ähm, äh, maksebilansside äh, tasakaalu küsimus. nii et see mõjutab otseselt ka erasektorit nii et siin oleme me tunnistajaks sellele, et komisjoni roll on muutunud, aga ka teiste osaliste roll Euroopa Liidu tasandil on muutunud ja mõjutab seda, kuidas majanduse juhtimine käib ja kolmandaks regu-, äh, normatiivne raamistik seni on see keskendunud äh, ja mõjutanud peaasjalikult finantssektorit, äh, nimelt makromajanduslik järelevalve Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu läbi, aga muutused on see üles kutsunud ka selles, et Keskpangale on antud ühtse järelevalvemehhanismi juhi roll, see kõik muudab jõudude tasakaalu äh, ja jõuame siit neljanda reformide kategooriani, nimelt äh, see, et komisjonile ja eriti just nimelt Keskpangale on antud uued pädevused liikmesriikide üle. see öö, äh, muudab otseselt demokraatlikku tasakaalu selles osas, et kes teeb mida. ja mis äh, see siis endaga kaasa toob? kõigepealt selle, et juhtrolli mängib meie meelest nüüd majandusjuhtimises Euroopa poolaasta protsess see tähendab seda, et teised juhtimise protsessid on kadunud kuhugi, näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on küll jätkuvalt paigas, aga kui palju sellest ikka tänapäeval enam räägitakse, räägitakse Euroopa poolaastast ja sellega kaasnevast, väga vähe räägitakse keskpikkadest või pikkadest äh, ambitsioonidest majanduse muutmisega, millest räägiti palju rohkem äh, varem, kui räägiti nutikast jätkusuutlikust ja kaasavast majanduskasvust. koordinatsioon mängib äh, väga olulist rolli. paljud otsused, mis langetati Euroopa tasandil majanduskriisi ületamiseks äh, ja majanduse juhtimise juurutamiseks, puudutavad just nimelt ähm, tihedamat piiride ülest Äh, koostööd ja sellepärast ei ole juhuslik, et sõna koordinatsioon on väga paljudes dokumentides sees, aga ei ole selgust, kui kaugele see koordinatsioon peaks minema ja see on üks probleeme, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. ja veelgi enam, detsembri ülemkogus äh, nägime me seda, et kakskümmend seitse oli ühe vastu ja see üks ei olnud britid, seekord oli hoopis sakslased, keda toetas Van Rompuy ja toetas Euroopa Komisjon selleks, et äh, jõuda majanduspoliitikates äh, nii-öelda äh, äh, lepinguliste suhete loomiseni, väga paljud ütlesid, et see ei ole vastuvõetav, et lihtsalt äh, sõlmitakse lepinguid riigiti ja väga paljud olid vastu sellele, et, äh, et tuuakse selline lepingute süsteem sisse. oldi vastu ka riigipõhistele soovitustele. Äh, Francois Hollande mõistis nad hukka kõige jõulisemalt eelmise aasta juulikuus. tema ütles, et Brüsseli asi ei ole ette kirjutada liikmesriikidele, mida nad peavad tegema, nii et pinge oli sellesse süsteemi sisse kirjutatud ja selles lepingutele ülemineku öö, äh, liikumises nägime me midagi, mida on juba äh, ühtekuuluvuspoliitikas äh, kasutatud. komisjoni ja liikmesriigi või regiooni vahel sõlmitavad lepingud ja nüüd lükkavad selle liikmesriigid sellesama põhimõtte tagasi ja ütlevad, et ja tõmbavad pidurit. esialgu pide-, peeti seda ju konvergentsi instrumendiks. see on äh, Saksamaa kantsleri ameti väljamõeldis, äh, nagu ma aru saan, millele teised liikmesriigid on vägagi vastu, nii et ei ole selge, kuhu see koordineeritus peaks jõudma. selge ei ole ka see, äh, kuhu kogu selles asjas sobitub Euroopa Parlament, kas Euroopa Parlament peaks olema äh, Äh, järelevalve rollis Euroopa Keskpanga osas, äh, kas nad peaksid olema kaasatud äh, komisjoni tegevuse järelevalvesse seoses poolaastaalase tegevustega ja nii edasi ja mida see kõik endaga kaasa toob? majanduspoliitika Äh, vaatevinklist on kõige olulisem ilmselt see, et äh, siseriiklikud eelarved on suurema surve all kui varem. see on eriti nii nende riikide jaoks, äh, kes on olnud silmitsi viimastel aastatel kõige suuremate raskustega. ma ei räägi mitte ainult nendest niinimetatud programmiriikidest, kes on alla kirjutanud vastastikku mõistmise memorandumi, aga näiteks ka Itaalia ja Hispaania, kelle eelarved on, eelarveid on oluliselt kärbitud ja ka Ühendkuningriik kuningriik, kelle poliitikaid mõjutab kasinuspoliitika eriti. ja see kõik muudab seda, kuidas hakatakse raha äh, kasutama, üritatakse rohkem välja imeda vähesemast ja see mõjutab kindlasti ka investeeringuid üldised äh, riiklikud investeerimisstrateegiad paljudes liikmesriikides on oluliselt äh, mõjutatud sellest, kuidas nad sobituvad kokku ühtekuuluvuspoliitikaga ja see satub kindlasti surve alla ka majandusjuhtimiskavade osas. aga mida see tähendab, tähendab see seda, et ähm, see, mida on võimalik kulutada, seda mõjutab äh, kindlasti ka äh, muutuv äh, majanduspoliitika Euroopa Komisjoni ECFIN-i peadirektoraadis räägitakse järjest rohkem ja rohkem avaliku sektori kulude kvaliteedist et äh, tuleb kulutada majanduskasvu toetamiseks ja kui <laughs> muidugi majandusteadlased teaksid täna, kuidas majanduskasvu tagada, oleksime me kõik väga rikkad. aga see tähendab seda, et järjest rohkem ja rohkem hakkab ilmselt äh, rolli mängima ülalt alla prioriteetide rakendamine, väga äh, rõhutatakse praegu muidugi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat järgmisel perioodil, nagu räägib John, hakatakse ette kirjutama rohkem seda, mida teha, teha järgmiste eesmärgide saavutamiseks kui me aga vaatame tervet äh, süsteemi, siis on siin äh, näha vead. on asi, äh, mida ei ole seni veel lahendatud, nimelt see pangandussektori ja liikmesriikide rahanduse vaheline nii-öelda mürgine seos, neid küsimusi ei ole tänaseks veel lahendatud ja, ja ei ole selge, mida need reformid äh, selles osas tähendavad. pangandusliit ei ole sugugi kõike lahendanud, pangandusliit äh, kuivõrd äh, detsembris ühtse kriisilahenduskorra mehhanismi kokkuleppel on teatavad piirid ja pangandusliitu ei viidud lõpuni ja lisaks sellele Saksamaa põhiseaduskomisjon, kohtu otsus me näeme seda, et järjest rohkem ja rohkem on survet äh, sellele süsteemile. keskpank pluss äh, Bundespank äh, ei lase ilmselt keskpangal ähm, kasutada oma rahapoliitiliste otsetehingute uut säravat mehhanismi nii palju, kui nad tahaksid. ja ei ole tegelikult uusi instrumente kogu selles protsessis, väga vähe äh, on äh, uusi lähenesi, lähenemise raha kulutamisele, aga nüüd annaksin sõna üle Johnile, kes räägib täpsemalt siis ühtekuuluvuspoliitikast, aitäh. Thank you, Ian, and um, good morning, chair. suur tänu, Ian. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad. rääkides siis ühtekuuluvuspoliitika seotusest majanduse koordineerimise, majanduse juhtimisega, siis äh, me esitasime endale neli küsimuste rühma seda uurimust teotades. kõigepealt, äh, mida annab ühtekuuluvuspoliitika juurde majanduse juhtimisele, teiseks, äh, majanduspoliitika suuna andmine ühtekuuluvuspoliitikaga seoses kuivõrd see suund ei ole veel päris selge, siis millised stsenaariumeid võiks siin paika panna majanduse, majanduse juhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika vahel ja lõpetuseks, millised on, milline mõju kaasneb selle kõigega ka Euroopa Parlamendi jaoks. kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika mõju majandusjuhtimisele ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on suurendada ühtekuuluvust, aga see aitab kaasa ka majanduspoliitilise juhtimise protsessile ja seda mitmel moel. kõigepealt makromajanduslikud eeskirjad, mis on olnud meil juba olemas üle kahekümne aasta, ühtekuuluvuspoliitikaga seoses, ühtekuuluvusfondiga seoses mõned liikmesriigid on eeskirjadest ja tingimustest kin-, kinni pidanud, mõned ei ole. ja rahastamine seejuures peatati alles hiljuti. aga see häbistamise oht on iseenesest olnud oluliseks teguriks hmm. nüüd on tingimusi laiendatud, need kehtivad kõikide struktuuri- ja investeerimisfondide kohta ning meil on majandusjuhtimisega seotud meetmed, mis aitavad nõukogu soovitusi paremini jõustada. samuti võib ette näha partnerluslepingute ülevaatamist ähm, ning äh, sellega seoses ka maksete ja kohustuste peatamist, sellest räägiksin täpsemalt teiseks, ühtekuuluvuspoliitika on stabiliseeriva olemusega, vähemalt on olnud seda kriisi ajal ning on aidanud kaasa majanduse taastumisele pärast kriisiaega. see mõju on olnud kõikuv, paraku me oleme näinud programmide muutmist väga laiaulatuslikult, mõningates liikmesriikides kulude ettepoole toomist, et investeerida rohkem töökohti loovatesse poliitilistesse tegevustesse teistes liikmesriikides on olnud äh, programmi vahendite kasutamine kriisi likvideerimiseks piiratud ulatusega ja programmid on jäänud oma algsete pikaajaliste eesmärkide juurde kindlaks. kolmandaks, ühtekuuluvuspoliitika roll on suurenenud äh, majanduskasvu soodustavas protsessis äh, kulutusi suurendades ja viimase programmiperioodi jooksul Lissaboni strateegiaga, kui meil tulid sihtotstarbelised eraldused sisse, siis ühtekuuluvuspoliitikas hakati rohkem kasutama vahendeid konkreetsete kategooriate peale, nagu näiteks teadusuuringud ja võib öelda, et rahastamise vahendite proportsionaalne osakaal Lissaboni strateegias hõlmatud valdkondadele suurenes ja uue reguleeriva raamistiku puhul on rohkem tähelepanu pööratud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aastase strateegiale. meie kulud on nüüd rohkem sektoripõhised, sisse on toodud mitmed tingimused, mõningad tingimused satuvad lausa omavahel vastuolusse. ühtekuuluvuspoliitikal on oma ülesanne ka meie kulutuste territoriaalse mõõtme ka seoses äh, see peaks toetama mitmetasandilise juhtimise mudelit ning aitama äh, riigiüleseid või, või territoriaalseid äh, asjaolusid arvesse võtta. samuti peaks see aitama meil erinevaid poliitikavaldkondi paremini kooskõlastada, et saavutada ühiseid eesmärke, aga aga seal need saavutused selles üsnagi kõikuvad. mis puudutab reformide mõju, siis äh, makrotasandi stabiilne tasakaal on võimalik äh, Äh, kui me võtame arvesse seda, et kriisiolukorras lõhed äh, vaesemate ja rikkamate piirkondade vahel äh, suurenevad, aga arvesse tuleb võtta mitmeid olulisi tegureid. igasugused reformid mõjutavad riigieelarvet, avaldavad riigieelarvele tõsist survet ja võttes arvesse, et surve suureneb, kärped samal ajal äh, samuti äh, tekib teatav vastuolu ja see mõjutab muidugi ka ühtekuuluvuspoliitikat, see valmistab tõsist probleemi riikidele nagu Kreeka, Portugal, praegusel hetkel ühtekuuluvuspoliitika on praegusel hetkel äh, moodustab kogu riigi investeeringute, investeeringud samuti tuleks rääkida sellest, et millised majandusjuhtimise äh, tingimused on mõjutanud ühtekuuluvuspoliitikat, kuidas, äh, kuidas on peatatud programme, programmide rahastamist ning äh, tuleb küsida sellega seoses, kui teostatavad ja usaldusväärsed need tingimused üldsegi on. selliste programmide elluviimine ei ole kerge ülesanne, see pole lihtne ülesanne, see eeldab tehnokraatilist ülevalt alla lähenemist, me peame vaatama ja analüüsima, mis on liikmesriigi huvides ja milline lahendus on optimaalne liikmesriigi seisukohast ja võib tekkida olukord, kus äh, riike karistatakse, ehkki see ei sobi äh, või, või see kahjustab neid kõige rohkem või, või ohvriks satuvad ka need piirkonnad, kes ei vastuta mitte mingil moel makromajanduslike poliitiliste muutuste eest. nagu ma juba ütlesin, rohkem keskendutakse Euroopa poliitilistele eesmärkidele, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale, ühtekuuluvuspoliitika on seotud rohkem struktuuriliste reformidega, Neid vahendeid kasutatakse struktuurireformide eesmärkide saavutamiseks. ja võib öelda, et siin võib küsida, kas äh, me oma poliitilise tegevusega suudame neid eesmärke saavutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutades. liikmesriikidel on raskusi läbirääkimistel komisjoni talitustega, talitali-, komisjoni teenustega, teenistustega, kui asi puudutab temaatilist kontsentratsiooni ning liikmesriigid nõuavad suuremat paindlikkust. ja veel, mis puudutab pangandusliitu, siis ühtekuuluvuspoliitikal on oma eelised, see peaks aitama ühtsemaid äh, finantstingimusi väikestele keskmise suurusega ettevõtetele tagada. pikas ja keskpikas perspektiivis peaks see aitama samuti vältida killustatust pangandusturul ja finantsteenuste turul. ja lõpetuseks ka institutsioonilised tagajärjed, nõukogu roll suureneb, nõukogu on muutumas strateegilise otsustamise keskuseks, samuti komisjoni täidesaatev ja järelevalve roll on suurenemas operatiivsete programmide puhul. parlamendi olukord on pisut ebaselge, sellest räägiksin paari sõnaga kohe ka täpsemalt. aga rääkides nüüd erinevatest stsenaariumitest, mida me analüüsisime. me oleme jaganud oma stsenaariumid kahte osasse. üks stsenaarium lähtub, äh, on, on piiratud ulatusega ähm, majanduse juhtimise lissaboniseerimine ja mis puudutab piiratud stsenaariumit, siis äh, sellega kaasneks äh, vähe, vähe, vähesed muutused äh, selles lepiti juba kokku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi käigus kahe tuhande neljateistkümnendaks kuni kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja siin ekraanil ja ka uuringus täpsemalt võite näha seda ka võimalikku arengut graafiliselt ja liikmesriigid on siia joonisele ära toodud lähtuvalt oma võlamäärast, seda siis horisontaalsel teljel ja ühtekuuluvuspoliitika vahenditena näete vertikaalsel teljel. sellisel joonisel tekivad oma liikmesriikide kobarad, on liikmesriike, kus on suur võlamäär, kuid kus ja kus samas ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse samuti väga olulisel määral Malta, Portugal, Küpros ja nii edasi. siis on suur suure võlamääraga riigid, aga vähesed ühte, vähese ühtekuuluvuspoliitika kasutamisega Austria, Ühendkuningriik, Saksamaa, teised, siis äh, väike, väike võlamäär, suur, suured ühtekuuluvuspoliitika kulutused ähm, ja, ja si-, need, kes liitusid hiljuti liikmesriikidesse, siis äh, ja lõppu jäävad veel siis äh, sa-, Rootsi ja Taani, kus äh, on madal võlamäär ja madal ühtekuuluvuspoliitika kasutamine. Euroopa Parlamendi roll selles kontekstis piiratud lisaboniseerimise stsenaariumi puhul oleks kontrollida, kui usaldusväärsed äh, need majandusjuhtimise põhimõtted tegelikult on äh, erinevate tingimuste ja eeskirjade tõlgendamisel praktikas on väga palju manööverdamisruumi, nii et äh, selline aruandluskohustuse kontroll peaks jääma siis parlamendile. kõikehõlmav majandusjuhtimise poliitika lissaboniseerimine nõuaks põhjalikumat liikmesriikide poliitiliste tegevuste ülevaatmist, kiiremat liikumist pangandusliidu suunas ja suuremat riigi ülest eelarvepädevust stabiliseerivate meetmetega. konkreetsed mõjud siin on ebaselged, aga ühtekuuluvuspoliitika puhul tuleb arvesse võtta ühtekuuluvuspoliitika vahendite võimalikku vähenemist, territoriaatilise ja te temaatilise ulatuse muutumist arvesse tuleb võtta viimaste aastate reformi, tingimuste kehtestamist, nende rangemat järgimist, automaatsete sanktsioonide kehtestamist, programmi ümberkujundamist, samuti finantshalduslike ja poliitilisi pingeid, mis on juba praegusel perioodil endast märku andnud et võime küsida, kas siis äh, see kõikehõlvama süsteemiga kaasneksid ka uued äh, instrumendid, uued töövahendid, kui selliseid töövahendeid ei tule, siis äh, sektoripõhisus suureneks ning eelarve eraldiste mudelid tõenäoliselt muudetakse, selleks on igal juhul suurem surve kui aga uued instrumendid luuakse, siis kõik sõltub ah, selliste instrumentide eelarvetest ja kui sellised eelarved oleksid märkimisväärse ulatusega, siis see kindlasti hakkaks konkureerima ühtekuuluvuspoliitikaga, sellega kaasneks ühtekuuluvuspoliitika vahendite vahendamine ja võib-olla rohkem temaatilisem lähenemine ka tulevikus ja territoriaalsusele suurem keskendumine. samuti see võiks võimaldada põhjalikumat poliitilise rakenduste jälgimist. ja lõpetuseks, millised on, milline on Euroopa Parlamendi roll kogu selles kontekstis, me oleme jaganud võimalikud mõjud ja võimalikud arengud äh, rühmadeks, kõigepealt Euroopa Parlamendi äh, rolli suurendamine majandusjuhtimise lisaboniseerimise meetmetega seoses, parlamendi senised saavutused ei ole olnud heaks pretsedendiks, aga me peame vaatama, kuidas olemasolevaid meetmeid on rakendatud. ja esitama seda sellisel kujul, et Euroopa Parlamendi äh, roll tulevikus oleks äh, soovitavalt suuremate pädevustega selles valdkonnas ei ole olulised mitte ainult majanduskomisjoni tegevus, tööhõivekomisjoni tegevus, suuremad pädevused tähendaksid suuremat koostööd ka Euroopa Parlamendi erinevate komisjonide vahel ja paremat koordineerimist. ma arvan, et Euroopa Parlament vajab ka rohkem infot selle kohta, kuidas Lissaboniseerimine majanduse juhtimise valdkonnas mõjutab järgmisel finantsperioodil liikmesriike ja ka tulevasi reforme. mainisin siin majandus ja majanduse juhtimise ühtekuuluvuspoliitika vahelist seost, me peame täpsemalt analüüsima, kuidas sellised seosed ja arengud mõjutavad liikmesriike eraldi võetuna ja liikmesriikide rühmasid. ja lõpetuseks tulevikus tuleb tagada aruandluskohustuse ellujäämine äh, ning liikmesriikide vastutusele võtmine ja siingi võiks Euroopa Parlamendil olla oma, oma roll mängida. ja lõpetuseks võtaksin kõik seni öeldu kokku, kõigepealt väga palju on olulisi muudatusi. Need muudavad kogu seda konteksti, kuidas liikmesriikide tasand, piirkondlik tasand on oma, on seotud komisjoni meetmetega ja milline koostöö toimub nende kahe tasandi vahel ja ühtekuuluvuspoliitika, majanduspoliitika seos on muutumas, kõigepealt panganduslaenud, pangandussektori laenud on seotud endiselt tõsiste tingimustega, see mõjutab väikeettevõtete olukorda ja äh, praegused tingimused piiravad ka väikeettevõtete võimalusi majanduse taastumise protsessis täiel määral ulatada. teine probleem on see, et me ei tea täpselt, kuhu me selle tõelise Euroopa Rahaliiduga läheme, me teame, et Pangandusliidu puhul on kompromiss tulemas, aga praegusel hetkel pole, pole veel meil ühist tagatiste süsteemi, hoiuste tagatiste süsteemi, mis jääb olukorra äh, ebakindlaks, siis Euroopa panganduse järelevalve, varade järelevalve äh, stressitestid ja pangad võivad sattuda raskustesse liikmesriikides, kus liikmesriigid parasjagu ei saa aidata neid pankasid omaenda majandusliku olukorra tõttu ja seetõttu võib rahastamisprobleem tekkida. ja hoolimata sellest, et komisjon on esitanud oma ettepaneku äh, selle kohta, kuhu me eelarveliiduga läheme, aga sa sellegipoolest puudub selge suundumus selle kohta, kas tulevad eurovõlakirjad või mitte. Saksamaa ütleks kindlasti ei, soomlased kahtlemata samuti. nii et meil on oma ambitsioonid seoses Euroopa majandusjuhtimisega, aga need paistab, et ei realiseeru. ja lõpetuseks mis puudutab majandusjuhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika äh, tulevikusuundumuste äh, legitiimsust, siis äh, ka selles valdkonnas on väljakutsed päris suured. suur tänu, Ian, suur tänu, John. ja kuna saalis on, valitseb vaikus, siis ma arvan, et me kõik siin mõtleme tõsiselt tulevikule ja palun, kui keegi soovib esitada äh, küsimusi, kommenteerida Iani ja Johni äh, ettekandeid, Ivars, palun. suur tänu, esimees. sain hiljuti, mul oli hiljuti au kuulata minister Schäuble ettekannet Brüsselis, ta tutvustas oma seisukohti euroala ja majandusjuhtimise tulevikuga seoses, rääkis ka Euroopa Parlamendi tulevikust ähm, ja uue parlamendi loomise võimalusest euro, euroala jaoks. ja kui ma nüüd õigesti tsiteerin, siis ta ütles, et Euroopa institutsioonid ei saa lepingutest, aluslepingutest lahtudes euroala probleeme äh, hallata, seetõttu on vaja lepingut muuta ja kui aluslepingut muuta ei ole võimalik, siis peaks lähtuma pragmaatilistest äh, meetmetest. pragmaatilised meetmed oleksid äh, sellised, et kui me ei saa luua euroala parlamenti, siis me peaksime looma mingisuguse allkomisjoni Euroopa Parlamendi siseselt või allkomisjoni, kes selle valdkonnaga tegeleks. minu Horvaatia kolleeg osales ka sellel üritusel, nii et, äh, et ta võib võib-olla täpsemalt rääkida sellest, aga igal juhul äh, euro ja euroala tuleviku teemalised seisukohad Saksamaa poolt ei ole päris selged me küsime endalt mitmeid küsimusi selle kohta, kuidas euroalat tugevdada. euroala toetamiseks on võetud vastu erinevaid mehhanisme, fiskaalkokkulepe ja nii edasi. kuidas kõik see mõjutaks ühtekuuluvuspoliitika arengut tulevikus? ja ma esitaksin siin ühe naiivse tavainimese küsimuse, kas võiks kujutada ette olukorda, kus meil oleks äh, ühtekuuluvuspoliitika jagunenud kaheks äh, ja me kasutaksime ühte ühtekuuluvuspoliitikat euroala jaoks ja teise ühtekuuluvuspoliitika, teist ühtekuuluvuspoliitika lähenemist euroala väliste riikide jaoks. meil on olnud aastaid tagasi ja äh, probleeme nõndanimetatud traditsioonilise ühtekuuluvuspoliitikaga, äh, mis vastandus kaasaegsele majanduskasvu soodustavale ühtekuuluvuspoliitikale. ja kui ma nüüd tutvun siin teie ettekandega, siis siin on räägitud, et ühtekuuluvuspoliitika äh, vabastatakse ning võimaldatakse keskendumist äh, Euroopa vähem arenenud piirkondadele ja mulle tundub, et siin me läheme siis ajas tagasi ja me räägime rohkem ühtekuuluvusest ning äh, vähem arenenud piirkondadest ning nende lähendamisest teistele ja paralleelselt äh, me tahaksime rakendada in instrumente, mis oleksid omamoodi äh, investeerimisvahenditeks, kuid mis otseselt ei kuuluks ühtekuuluvuspoliitika alla, vaid jääksid kuidagi sellest väljapoole. kas ma saan asjadest õigesti aru? täna me, meil on kombeks kogu aeg korrata, ta, et äh, ühtekuuluvuspoliitika peaks olema meie investeerimispoliitika, peaks soodustama majanduskasvu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. kuid kas kõikide muudatuste tulemuseks pole mitte see, et meie ühtekuuluvuspoliitika tulevikus on jällegi suunatud äh, vähem arenenud piirkondadele ning äh, ülejäänud tööga tegeletakse teiste Euroopa poliitika valdkondade kaudu ja lähetutakse erinevalt äh, euroalast, euroala puhul ja äh, euroala väliste riikide puhul. Marivars Kodmanis. austatud kolleegid, kuulasin teie ettekandeid äärmiselt tähelepanelikult, kuid äh, mul on väga kahju, mul on tunne, et te ei ole üksikasjalikult seda tööd teinud. ilma statistikata, ilma üksikasjadeta, kõik need järeldused, mida te teete Pangandusliidu kohta ja üldiste arengute kohta, on nad meie jaoks kasutud. meil ei ole neid vaja. ma selgitan teile kohe, miks ma sellistesse uuringutesse suhtun nii kriitiliselt. minu ees on äh, struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi äh, kasut-, kasutamise kohta kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. ja siin on ees siis, et kohe tuleb meie ette Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektor Valtel Defa ja kui ma tutvusin asjakohaste dokumentidega, siis paistab, et meil oleks vaja äh, häbimärgistamist, näpuga näitamist ilma igasuguste üldistavate tasanditeta kui vaatame nüüd äh, statistikat, siis paistab, et statistika <coughs> valetab meile. ja komisjoni ja minu analüüsid, äh, reaalsed analüüsid äh, näitavad hoopis midagi erinevat. komisjon on pannud paika oma tabeli, siin on hea ju Äh, juhtimine ja vastuvõtuvõime välja toodud eraldi ja tek- ja me näeme siin väga huvitavat arengut, huvitavat mustrit, kakskümmend viis protsenti riikidest on äh, ühteviisi heade juhtimistavadega ja heade vastu, hea vastuvõtuvõimega. siis veel üheksa protsenti ja kakskümmend protsenti äh, jagunevad nõrk juhtimine, tugev vastuvõtuvõime või vastupidi. mina olen püüdnud analüüsida omalt poolt, mida see majanduse juhtimine tähendab. kui riigieelarve puudujääk muutub liigseks, tekivad trahvid, samuti kui tekib, tekivad makromajanduslikud tasakaalunihted ja vaatame nüüd siis kahe tuhande üheksanda aasta riigieelarve puudujääki, vastuvõtusuutlikkust ja võlamäära. ma ei hakkaks siin rääkima Rumeeniast, Bulgaariast, ma ei tea, miks, kuid need riigid ei suutnud vastuvõtumääras teistele järele jõuda, keegi ei suutnud mulle seletada, miks see nii oli ei komisjonis ega üheski uuringus, millega ma olen tutvunud, isegi liikmesriikide ministrid on jäänud mulle vastuse võlgu. aga kui me võtame siin teised riigid, võtame Itaalia ja Tšehhi Vabariigi siis me näeme, et otsest ühtsust ei ole. Itaalia riigieelarve puudujäägi näitajad on paremad kui riikides, kus on, mis on märkimisväärselt paremad vastu, vastuvõtuvõimega. väga halb on Itaalia vastuvõtuvõime, kahekümne kuuendal kohal on nad kahekümne seitsmest liikmesriigist. aga äh, üldine võlamäär on väga suur, tõsi küll riigieelarve defitsiit aga on, on suhteliselt hea. mida me siis peaksime kõige rohkem analüüsima, kas riigieelarve puudujääke? paistab, et ei. on riike, kus on eelarve puudujääk väga väike, aga vastuvõtuvõime sellegipoolest halb. Tšehhi Vabariik ka, neil on see kolm protsenti riigieelarve puudujääk, võib-olla natukene isegi rohkem, aga vastuvõtuvõime on väga nigel. või siis vastupidine olukord, jätame Eesti, Läti, Leedu välja, nemad on kõige suurema vastuvõtuvõimega, võtame hoopis Portugali ja Hispaania, need on kriisiriigid, nagu me kõik teame. aga mingisugust otsest seost paistab, eh, ei ole eelarve puudujäägi ja vastuvõtuvõime vahel. võtame Hispaania kolmest protsendist on jõutud kaheksakümne nelja protsendini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga vastuvõtuvõime tegelikult ei ole sugugi mitte kehva. Nad on viiendal kohal kahekümne seitsmest liikmesriigist, hoolimata sellest, et äh, riigieelarve puudujääk on, on väga suur. võtame siin Portugali. samasugune näide ja see tekitab küsimusi kui me nendele küsimustele ei vasta, siis äh, on äh, meie analüüsid täiesti mõttetud, täiesti kasutud, me ei saa parlamendiliikmetena ja poliitiliste otsustajatena neid, neid analüüse mitte millekski kasutada. ma selgitan teile kohe olukorda. kui me vaatame nüüd siin komisjoni analüüsi, siis näeme äh, neid väga huvitavaid tabeleid siin, nendest tabelitest tuleb välja, kui äh, Äh, olulised on ühtekuuluvusfondide, fondi vahendid liikmesriikide jaoks, nad võtsid ühtekuuluvusfondi vahendid, lisasid riigipoolse kaasrahastamise, et tagada skp stabiilsus. ja Ungari puhul riigieelarvest moodustavad ühtekuuluvusvahendid üheksakümmend viis protsenti, paistab, et see on ainult äh, ainus investeeri, äh, ainsad investeeringud üldse ja kaasrahastamist peaaegu üldse ei ole, vaatame, millised need kohustused on selles valdkonnas, need on ju kohustused, Leedus on see näitaja seitsekümmend viis protsenti, Hispaanias aga ainult üksteist protsenti. Portugali puhul viis korda suurem, viiskümmend protsenti. nii et mida ma siis tahaksin selle kõigega öelda, ma ei teagi komisjoni tulemused näitavad, et väga raske on leida seda valemit, mille kaudu seostada Ühtekuuluvusfondi vahendite vastuvõtuvõimet kvantitatiivsete arvude puhul samuti. statistilist, statistika räägib väga erinevatest näidetest, erinevatest äärmustest, nii et äh, me peaksime põhjalikumalt analüüsima võib-olla neid andmeid, me ei peaks keskenduma ainult äh, võla, äh, riigieelarve puudujäägile, suurele riigivõlale ja nii edasi ja nii edasi, me peame ühiselt kõik koos, ka need, kes välis, väljastpoolt analüüse meile teostavad koos, kõik, kõik koos peame vaatama, millised, millistest parameetritest me tegelikult peaksime lähtuma ainult matemaatilisest vastuvõtu, vahendite vastuvõtuvõime hindamisest ei piisa, see võib olla väga suur, aga kui me vaatame kahe tuhande kuuenda aastani perioodi või isegi kahe tuhandenda aasta eelnevat perioodi, siis äh, riigid, kus oli väga hea äh, vastuvõtuvõime, sattusid esimesena kriisi ja tulid esimesena äh, IMF-ilt abivahendeid küsima. meie siin oleme ühtekuuluvussõbrad ja miks siis ühtekuuluvust toetada, kui kriisiolukorras äh, esimesena oma abikesi välja sirutada? nii et ma arvan, et äh, austatud härrased, me peame seda analüüsi nüüd pisut põhjalikumalt tegema, sellepärast et praegune analüüs ei anna praegusele parlamendile absoluutselt mitte midagi ja järgmisele parlamendi koosseisule minu arvates samuti mitte. nii et me peame ühiselt mõtlema, kuidas seda asja põhjalikumalt äh, lahata. aitäh, Ivar Siensen, palun. Tack så mycket. Jag pratar svenska eftersom jag har den. Suur tänu. räägin äh, rootsi keelt, kuna see võimalus mul on suur tänu, et te mulle sõna andsite ja suur tänu selle raporti eest. ma arvan, et sellest on kasu ja me peame rääkima erinevatest määratlustest. loomulikult kõike on võimalik veel paremini teha, kuid minu arvates on see siiski kasulik. minu kogemused on pärit Rootsist. selles raportis kuskil jäi mulle silma lause, et liikmesriigid on kaugenemas Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja et nad kasutavad kriisi ettekäändena, et sellest pikaajalisest strateegiast võõranduda. kohaliku tasandi, kohalik tasand, piirkondlik tasand aga, aga tsiteerib üha rohkem Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. kui me läbirääkimisi peame, siis paistab, et liikmesriigid ja valitsused langetavad otsuseid, mis ei ole otseselt strateegiaga kooskõlas, sellepärast et nad süüdistavad kriisi, olgu siis äh, otsused seotud rahaga või raha haldamisega. liikmesriigid näiteks on tegemas järeleandmisi kliimapoliitiliste pingutuse valdkonnas pikaajalise strateegia eesmärkidega võrreldes. kas teie kinnitate eh, seda kogemust ja seda tähelepanekut? minu kogemused pärinevad Rootsist, paistab, et nad kasutavad lihtsalt eh, seda ettekäändena. ja ma tahaks teada, kas teised liikmesriigid samamoodi toimivad nagu Rootsi see oleks väga huvitav, võib-olla riigid mõjutavad sellises, selles mõttes üksteist äh, halvasti. proua Maletitš, palun, aitäh, Jens! suur tänu! proua esimees, sellest analüüsist tuleb välja üks väga oluline probleem Euroopa Liidu tasandil, aga ka liikmesriikide tasandil nimelt äh, meil on vaja äh, paremat koordineerimist erinevate poliitikavaldkondade vahel. mina kuulun majandus- ja rahandus- komisjoni Euroopa Parlamendis ja selles komisjonis me räägime kogu aeg erinevatest meetmetest, mis on seotud Euroopa poolaastaga, riigipõhiste soovitustega, liigse äh, võlamäära menetlusega, makromajanduslike äh, tasakaalunihetega ja nii edasi ja nii edasi. ja me tahaksime, et meil oleksid head liikmesriikide reformikavad, millest lähtuvalt äh, liikmesriigid võtaksid erinevaid meetmeid vastavalt sellele, mis neile sobib, kõik selle eesmärgiga, et äh, riigieelarve puudujääki vähendada, majanduskasvu elavdada ja nii edasi, nii edasi. see on kõik seotud ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega, kuid me räägime sellest täiesti eraldi. ja need liikmesriikide reformikavad peaksid kajastama samuti äh, riigipõhiseid soovitusi, mille on andnud Euroopa Komisjon kuid sellest räägitakse äh, eelarve peadirektoraadis, ECOFINis, majanduskomisjonis, rahandusministeeriumites, erinevates liikmesriikides. ja siis äh, samal ajal on meil olemas ka regionaalasjade komisjon, kõikides liikmesriikides on regionaalarengu ministeeriumid ja ministrid mis toimivad äh, liikmesriikides äh, mõnes paremini, mõnes halvemini, meil on partnerlusprogrammide analüüsid, terve rida strateegilisi dokumente, mis kõik kajastavad äh, meie regionaalpoliitika arengut. kuid mulle tundub, et meil jääb puudu partnerluslepingute operatsioon, operatiivsete äh, programmide vahel, mis on ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks mõeldud, pole seost liikmesriikide reformikavadega ning riigipõhiste soovitustega. puudub seos makromajanduslike tasakaalunihete kõrve, kõrvaldamise meetmetega, eesmärkidega äh,, riigivõla vähendamise meetmetega paistab, et liikmesriigid ei suuda neid lõhesid kõrveldada, ma võin siit tuua näiteks Horvaatia, Horva-, Horvaatia puhul ametlikult jaanuaris käivitati äh, liigse riigieelarve puudujäägi menetlus ja kui me vaatame nüüd, mida Horvaatias saaks ette võtta, siis äh, võimalused on väga piiratud, äh, kui me palkasid kärbime, siis konkurentsivõime väheneb, kui me pensioneid kärbime ja sotsiaalkindlustuskatet äh, kärbime, siis suureneb vaesus, see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega. aga need on meie eelarve kõige suuremad kuluartiklid. nii et äh, kogu aeg keskendutakse kapitaliinvesteeringutele ning kärbitakse just nimelt kapitaliinvesteeringuid. see aga on seotud meie võimalustega kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. me peaksime siis püüdma analüüsida, kuidas me saaksime toetada neid riike, kus majanduskasvu näitajad on seitsmekümmend viie prots-, allpool seitsekümmend viit protsenti keskmistest näitajatest, peaksime võimaldama nendel liikmesriikidel ka liigse eelarve puudujäägi menetluse käivitamise korral endiselt teha kapitaliinvesteeringuid ja parlament peaks ütlema, et nemad, nende riigieelarve puudujäägi näitajad võivad olla seotud, võivad olla üle kolme protsendi, kui äh, see on tingitud sellest, et tehakse majanduskasvu soodustavaid äh, investeeringuid, kapitaliinvesteeringuid, sellepärast et vastasel korral oleme me lihtsalt sattunud nõiaringi. Äh, suur tänu, kas Euroopa Parlament ja Anna-Katariina Lubjanas, kes on komisjonist siia tulnud soovib sõna. suur tänu väga huvitava ettekande eest kõigepealt. see pakub meile palju mõtteainet. aitab meil püstitada uusi küsimusi selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat meie majandusjuhtimise tegevusega paremini kooskõlla viia sest et see viimane valdkond areneb väga kiiresti. ma otseselt vastuseid ei hakkaks teile pakkuma ja kõikidele küsimustele, äh, kõik asjad arenevad kiiresti ja see on väga üksikasjalik teemavaldkond, aga räägiksin mõnest asjaolust. Ähm, uuringus äh, juhitakse tähelepanu sellele, et riigis, kus on suur äh, riigieelarve puudujääk ja suur võlamäär, satub surve alla vastuvõtuvõime. ma tahaksin rõhutada, et vähemalt kuni viimaseni Äh, viimase ajani me tegelikult sellist seost ei ole täheldanud, on äh, liikmesriike, kus äh, eelarvesurve on kohandamisprogrammidega olnud väga suur, nagu Portugal, Kreeka, Iirimaa, aga nende vastuvõtumäär praeguse programmiperioodi jooksul on olnud kõige paremate killast nii et äh, suured eelarvega seotud väljakutsed ei too automaatselt endaga kaasa vastuvõtuvõime äh, vähenemist. siis äh, seos suure võlamäära ja sanktsioonide vahel makromajanduse meetmete puhul ja siin ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sanktsiooni ei rangetata sellepärast, et võlamäär on suur automaatselt, vaid sellepärast, et liikmesriik ei ole võtnud tõhusaid samme olukorra leevendamiseks. nii et äh, kui nõukogu on teinud oma, esitanud oma soovituse ja liikmesriik ei ole tõhusalt tegutsenud, siis käivitub see sanktsioonide, äh, sanktsioonide äh, meede ja igal juhul on meil ka oma kaitsemeetmed sellega seoses ja nagu te teate, komisjon ähm, esitab ka suunised selle kohta, kuidas täpsemalt makromajanduslike tingim-, tingimuslikkuse mehhanismi praktikas rakendada. ja uuringus mainitakse ka seda, et tekib liigne sektoriaalsuse, sektoripõhisuse äh, oht ja ma tuletaksin meelde, et praeguse määrusega on partnerlus põhimõte üks ühtekuuluvuspoliitika aluseid ning äh, see põhimõte partnerluslepingute äh, rakenduskavade äh, läbirääkimiste meetod, põhimõte tulevikus eeldab kohaliku tasandi täielikku kaasamist. suur tänu ja nagu kui kallid kolleegid, keegi rohkem ei soovi sõna, siis ma omalt poolt ütleksin ka veel paar sõna ja tuletaksin kõigile meelde, kust see uuring on pärit, aga kõigepealt ma annan sõna Joakim Sellerile. suur tänu, proua eesistuja. palusin sõna sellepärast, et kuulsin seda, mida rääkis Jan, kes tõlgendas Saksa rahandusministri sõnu viisil, mis äh, paneb ette otse kui omaette Eurotsooni parlamendis luua vastavat saadikute rühma. mina soovin sellele vastu väita. Saksamaal ei soovi keegi näha Eurotsooni jaoks eraldi mingit parlamentaarset moodustist. mida meil aga vaja on, on, on hääletust siis nende riikide osalusel, mis kas on Eurotsoonis või püüdlevad Eurotsooni. et, et on vaja, on vaja siis seoseid nende parlamentaarses arutelus Euroopa Parlamendis toimuvate aruteludega. Need riigid, kes ei soovi Eurotsooniga ühineda või on selle enda jaoks välistanud pikas perspektiivis, loomulikult neil pole vaja selles arutelus osaleda, selles on asi. aga need riigid, mis on Eurotsoonis, või siis, mis keskpikas perspektiivis ja lühiperspektiivis äh, soovivad ühineda, siin oleks vaja meil niisuguseid foorumeid, kus äh, oleks võimalik neil osaleda nendes aruteludes oma, läbi oma parlamentaarsete kogude ning osaleda siis Euroopa Liidus tehtavate otsuste tegemisel ka. kas see toimub, äh, mis vormis, mingis äh, kas see toimub rahanduskomisjoni allkomisjonis või mingis muus vormis, see on nüüd äh, asi, millel, mm, see on teema, mida me peame veel omavahel arutama. aitäh, kui rohkem märkusi ei ole, siis äh, tahaksin öelda järgnevat. eelmise aasta juunis tegin ettepaneku, et kasutaksime viimast võimalust omaalgatusliku raporti tegemiseks, mis meie käsutuses on, selleks, et äh, valmistada ette omaalgatuslik raport just sellel teemal, ehk siis Euroopa Liidu makromajanduslik juhtimine ning tuleviku ühtekuuluvuspoliitika. ning komisjon pidi novembris avaldama ka teatise sellel teemal, ent see kadus ära komisjoni töökavast, koordinaatorid otsustasid siis mitte omaalgatuslikku arvamust sellel teemal teha, vaid äh, kasutada see võimalus ära. ja teise raporti tegemiseks ning ainus võimalus selle teemaga tegeleda oli meil tellida uuring. selleks, et järgmisele regionaalpoliitika komitee koosseisule, komisjoni koosseisule jätta nii-öelda pärandiks see info. arvestades seda raamistikku, mis praegu on kujunenud kus siis ühtekuuluvuspoliitika on seotud Euroopa Liidus üldise majanduse juhtimisega. nii et me soovisime jätta niisugused suunised või pärandi komisjoni tulevasele koosseisule, sest Euroopa Parlamendi roll selle poliitika hindamisel peab muutuma oluliselt. me ei vaata enam ainult linnu, regioone, riike nii-öelda kriitilise pilguga ja ja ei hinda siis nende nii-öelda võimekust selle, nende, selle raha ärakasutamisel või, või tehtavaid vigu või vigade puudumist, vaid me peame, ning see tuleb selgelt välja ka uuringust ja soovitustest, et Euroopa Parlament peab hindama ühtekuuluvuspoliitikat ka sellest aspektist, kuidas see soovitab Euroopa Liidu majandusjuhtimist ning samuti, kuidas majanduse juhtimine mõjutab ühtekuuluvuspoliitika rakendamist. nii et lisaks sellele, et me hindame liikmesriike ja regioone, peame me vaatama ka seda, mida teeb Euroopa Komisjon ja nõukogu. eriti kui me näite-, näiteks mõtleme investeeringute klausliga seotud met-, metoodikale, näiteks komisjonis praegu niisugune metoodika on, mida kavat-, kavatsetakse rakendada äh, siis tekiks ka, ka sanktsioonide praktika makromajanduslike normide mittetäitmise korral. nii et ähm, meil on vaja niisugust ähm, sissevaadet sellele, mida teevad Euroopa institutsioonid, et meil ei taanduks see, see sisuliselt sisutühjaks vahendiks, see majanduse juhtimise ja suunamise võimalus et me ei keskenduks ainult niisugustele eksimustele ja vigadele, mis ei ole olemuslikult tähtsad. nii et see on see põhiline küsimus, milles meie komisjoni roll peaks muutuma. ning samuti tuleks parlamendi sees tagada tõhusam koostöö, sest meie koostöö näiteks eelarve, eelarve kontrolli majanduskomisjoniga äh, võiks olla märksa parem ning anda tulemuseks sisuliselt erinevad otsused tänastest. nii et eh, see, mis uurimustest läbi kumab, ei ole Euroopa Parlamendi seisukohalt väga optimistlik siin. siin eh, osutatakse stsenaariumites sellele, et Euroopa Parlament jääb otsuste tegemisel natukene nii-öelda nagu kõrvale, jääb eh, küljejoone taha sest äh, aga igal juhul aastast kaks tuhat neliteist on meil ühtekuuluvuspoliitika uus ajajärk terendamas. et nüüd siiski meil midagi on õnnestunud ära teha, investeeringus, investeeringupoliitika on toodud siia äh, ühtekuuluvuspoliitika alla. aga me peame sellega seotud riskidest samuti siiski teadlikult olema. nii et asja mõte ei olnud mitte selles, et vaadata selle poliitilise vahendi juhtimist ehm, traditsiooniliselt, vaid ehm, analüüsida seda Euroopa Liidu muutuva majandusjuhtimise raamistiku taustal nii et äh, seda ma tahtsingi öelda omalt poolt ning äh, nüüd küsin, kas on kellelgi meie esinejatest märkusi. Iian, palun. aitäh. lubage, et ma üritan vastata viisil, mis käsitleb äh, mitut tõstatatud nüanssi korraga. seoses diferentseerimisega Euroopa Liidus kõigepealt. Jan Olbrist rääkis sellest minu hinnangul ühtekuuluvuspoliitika on täiesti selgelt poliitika kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile. nii on see lepingus kirjas, siin ei ole mingit kahtlust. ent äh, samas see, mida me näeme, on see, et äh, nüüd Eurotsoon kaheksateist riiki pluss Poola, mis äh, soovib osaleda äh, täiendava majandusintegratsiooni mõni, mõnedes aspektides, kui, kui need riigid omavahel lähenevad, siis poliitikavaldkonnad, kus meil on ühtekuuluvuse eesmärgid, mida äh,, mida rakendatakse mitte ühtekuuluvuspoliitika vahenditega. et, et meil on selliseid nüansse, tahtsin sellele osutada. et kas see arutelu on nüüd ähm, korrektne üldse või mitte, selle juurde me võime hiljem tagasi pöörduda, aga seoses uute institutsiooniliste vormidega, kas tegemist on eraldi parlamendiga või eraldi komisjoniga, mis võidaks luu-, luu-, luua, et siin igal juhul tekib legitimatsiooni probleem. ent samas mingit organit nende protsesside otsuste juhtimiseks on vaja lisaks toimub praegu ka, ka lähem nii-öelda kooskõlastamine ning osad riigid osalevad selles rohkem, osad vähem, osad jäävad kõrvale, ma ei hakka oma riiki kaitsma seoses sellega, kui palju ta see, ta osaleb vastavates protsessides, aga igal juhul see niisugune diferentseeritud osalus on reaalsus ning nüüd äh, seoses Horvaatiaga. meil on teatud probleemid seoses äh, majandusjuhtimise muudatustega ja ning eri eesmärkidega, te rääkisite sellest väga hästi, rääkisite makromajandusliku stabiilsuse eesmärkidest ja Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidest, nendevahelisest vastuolust. ent asi läheb veelgi kaugemale, siseriiklikud parlamendid, mis peavad ennast valdkondades nagu näiteks riigivõlg äh, suveräänseteks ning äh, kardavad kaotada seda suveräänsust ja see on ju demokraatliku suveräänsuse tuum ning nelja presidendi äh, ettepanekute tuum ning komisjoni sinise raamatu tuum, mm, see on suur pingete väli ning kuidas Euroopa Parlament sellesse sobitub, ei ole mulle selge. Euroopa Parlamendil tuleb minu hinnangul tulla välja algatusega, lahendada see demokraatlik probleem. sellega ei ole minu meelest siiani piisavalt tegeletud Äh, Danuta Hübneril on õigus minu hinnangul, kui ta ütleb, et ühtekuuluvuspoliitika praegu kirjutatakse ümber nii-öelda Euroopa Liidu investeeringute poliitikaks. ent ta on investeeringute poliitika väga paljude lisatud tingimustega. me ei peaks vaatama praegu kaks tuhat üheksa neid ära, rahade kasutamise määru sest eh, need uue ühtekuuluvuspoliitika raames meile palju ei anna ning korrelatsiooni siit kindlasti välja tuua ei saa eh, seoses eh, sellega, kui hästi liikmesriigid oma majandust ja rahandust juhivad. sest need kontrolli intensiivsus on eri tasanditel erinev ning äh, annab erinevad tulemused. tahan omalt poolt rõhutada veel, et meie eesmärgiks ei olnud hinnata ühtekuuluvuspoliitika toimimist, vaid meie eesmärk oli mõelda, mis saab tulevikus seoses äh, majandusjuhtimises toimuvate muudatustega. et äh, me võime täiendavalt arutada nüüd retrospektiivi, tagasivaadet, aga annaksin praegu sõnale, sõna Johnile kes räägib ühtekuuluvuspoliitika elementidest, mis on seotud komisjoniga. aitäh, lubage, et ma lisan siia mõne aspekti sellele, mida Ian rääkis. kõigepealt Jan Olbristi öelduga seoses, tulevasest seosest uute vahendite ning vormide vahel, mis äh, siis ühtekuuluvuspoliitika võtma hakkab. palju sõltub sellest, mis kuju võtavad need paralleelinstrumendid. selles mõttes, et kas, kui, kas ja kui suurel määral nad Euroopa Liidu territooriumi katavad. ei ole üldse võimatu, et näiteks meil tekib mingi rahastamisvahend, mis üritab äh, kuidagi fiskaalselt võrdsustada eri piirkondi Euroopa Liidus ning äh, keskendub just niisugustele investeerimiseraldistele, mida praegu tehakse seoses tööturuga ning muude aspektidega. ehk siis küsimus on selles, mis jääb siis nii-öelda ühtekuuluvuspoliitika mängumaaks lõppkokkuvõttes. ning see ei ole hea näide Euroopa Liidu tasemel aga kui me vaatame näiteks, kuidas Saksamaa regionaalpoliitika toimib ning kuidas võrdsustatakse tulusid eri piirkondades või, või tasakaalustatakse neid, siis regionaalpoliitika keskendubki näiteks Ida-Saksa piirkondade toetamisele või teiste äh, vane, vanade liidumaade, mahajäänumate piirkondade toetamisele. nüüd seoses küsimusega, mis, mille mis siin tõstatati selle kohta, et mis seletab meil ikkagi ära selle äh, rahakasutuse diferentsi-, diferentseerumise. no see on tõesti niisugune must kast. meil on uurimus uusi, uurimuse järel, mis osutab sellele, et erinevus on haldussuutlikkuses. aga mis on haldussuutlikkus, me päris täpselt ei tea. et ning me ei tea ka, mis seletab siis seetõttu ära, et miks osad riigid äh, suudavad tõhusamalt ära kasutada või rakendada seda raha ja, ja teised vähem tõhusalt. meil on siiski teada, et riikides, kus see majandusjuhtimisstruktuurid on suhteliselt nõrgad, on ikkagi niisugusi, eh, niisugusi tipp, suutlikkuse saarekesi, kus on suutlikkus väga kõrge, palju kõrgem kui teistes riigihalduse osades. ning äh, samuti on ka üldiselt hea haldustasemega riikides olukordi, kus äh, ühtekuuluvust ei prioritiseerita, ta peab sobituma kuidagi olemasolevatesse struktuuridesse ning see ei taga selle poliitika tõhusat rakendamist. praegu on siin päris palju analüüsi veel pooleli, aga me oma uurimuse raames ei saanud seda kaasata ja ära teha. seoses küsimusega selle kohta, kas liikmesriigid on eemale liikumas Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidest ning kas nad kasutavad kriisi ettekäändena selle tegemiseks, siis usun, et asi ongi praegu liikmesriikide ja komisjoni vahel toimuvate läbirääkimiste tuum. et millisel määral siis need rakenduskavad ja paindlikkusküsimused siin mängima hakkavad. sest osad liikmesriigid osutavad, et on vaja laiemat äh, lähenemist kulude tegemise õigusele või, või regulatsioonile järgmisel perioodil. rääkisin ühe Kreeka kõrge ametnikuga, kes ütles, et et ma ei saa rääkida targast spetsialiseerumisest oma klientidele, kui ettevõtjad ei tea, kas nad kuue kuu pärast veel üldse elus on, turul on või on juba pankrotis. nii et selge on see, et meil on teatud prioriteedid, mis on paratamatult seotud majanduskriisiga või sellest tulenevaga. mis puudutab kooskõlastamist ja koordineerimist, siis tuleb taaskord vaadata siin liikmesriike eraldi. on liikmesriike, väiksemaid liikmesriike, kus äh, rahandusministeerium on ühtlasi kooskõlastusasutus või koordineerimisasutus ühtekuuluvuspoliitika osas ning äh, ühtekuuluvuspoliitika neelab päris suure osa riigi investeeringutest ning äh, siin on ka, siin on, räägitakse väga tõhusalt neid küsimusi läbi, aga on ka teisi näiteid. teistsuguseid näiteid, kus need struktuurid on teistsugused, kuna näiteks äh, ütleme, ühtekuuluvuspoliitika nagu on riigi rahandusest suhteliselt väike osa. väga oluline osa on praegustel läbirääkimistel seoses seosega mis tuleb makromajanduslike eesmärkide ja ühtekuuluvuspoliitika vahele ning teiseks aruandlusprotsess, mille põhjal liikmesriiki hakatakse hindama, et kas, kas nad siis riigipõhistele soovitustele ja kuidas on reageerinud. ning viimaseks, seoses sellega, mida komisjon rääkis, loomulikult aktsepteerin seda, et et seos kui nii võiks öelda, kõrge riigivõla ning ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas äh, määratavate nii-öelda karistuste vahel, äh, sõltub sellest, mil-, kuidas liikmesriik reageerib osutatud puudustele. me ei tahtnud seda seost välja tuua oma uurimuses. meie eesmärk oli näidata, et riigid, mis potentsiaalilt potentsiaalselt võib-olla on kõige rohkem puudutatud sellest riigivõla taseme küsimusest. ühtekuuluvuspoliitika taustal. siin tahtsin öelda, et partnerlus, mis on väga oluline osa ühtekuuluvuspoliitikast, mida rõhutab ka uus regulatiivraamistik, ent programmide struktuuri muutus ning prioriteetide muutus ja struktuuri muutus osades riikides tingib selle, et meil on varasemate partnerite roll vähenenud, näiteks ütleme riikides, mõnedes riikides on kohalikud omavalitsused olnud olulised partnerid ja see on riigiti väga erinev, aitäh! tänan! tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid ning tänada meeskonda, kes uurimusega tööd tegi sest on selge, et me oleme käsitlenud paljusid küsimusi, mida varem ei ole puudutatud, see on kõik täiesti niisugune uus ala. ja kui me analüüsime ühtekuuluvuspoliitikat Euroopa majanduse juhtimise taustal, siis on siin kindlasti väga palju veel ära teha, meil on vaja üksikasjalikumaid uurimisi tulevikus, aga tahaksin praegu siiski tänada südamest meeskonda, kes selle uurimusega tööd tegi, professoreid, kes täna siia tulid ning äh, kõiki, kes arutelus osalesid, suur aitäh! Uh... nüüd on loodetavasti meiega Valter Defa, komisjoni peadirektor. et meil on tõesti väike erinevus siin Euroopa Liidu kõrgete ametnike ja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 Äh, kui komisjoni esindajatest soovib keegi veel siia tulla peadirektori juurde, siis palun väga ning mina omalt poolt tervitan siin Valter Tehvat, kes endiselt minu märkmete kohaselt on regionaalasjade peadirektoraadist, ma ei, ma ei tea, mis see, mis see uus täpne nimetus on nüüd, kui linnaalade aspekt on äh, peadirektoraadi volitustesse lisatud, aga igal juhul nüüd see sõna urban ingliskeelses pealkirjas peaks seal ka kajastuma. tahtsime teilt uurida, kui kaugele me oleme jõudnud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi poliitika rakendamisel, pärast seda, kui me oleme nüüd tükk aega rääkinud tuleviku arengutest. nii et palun, sul on sõna. suur tänu, esimees suur tänu, Danuta, võimaluse eest rääkida kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi rakendamisest, praeguseks siis juba möödunud või vana periood. ent nagu te märkisite, oleme kõik hästi kursis sellega, et sellega seotud menetlused ei ole kaugeltki lõppenud veel. mida ma tahan siis teha? kõigepealt tahaksin anda teile täiendavat informatsiooni seoses tulemustega ning väljunditega selle vana perioodi kohta. komisjon avaldab aprillis strateegilise aruande. vahepeal on laekunud uut, uusi andmeid, sest äh, varasem strateegiline raport tugines andmetele kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpule, lõpuni, aga nüüd on siis kasutatud ka edasisi andmeid kaks tuhat kaksteist aastast. ning äh, räägin siis äh, paari sõnaga sellest, kuidas see poliitika reageeris kriisile. sest, äh, sest tõesti kogu Euroopa Liitu tabas viimase aja suurim majanduskriis. ning siia vahele väike infokild, mis tõenäoliselt kõigile siin komisjonis huvi pakub, nimelt kuidas on siis selle äh, rahakasutusmääraga ühtekuuluvuspoliitikas liikmesriikides, räägin teile ka nendest viimastest andmetest. ent äh, meie ülesannete tuum ei ole üksnes ühtekuuluvuspoliitika, vaid ka majandusjuhtimine, rahanduse juhtimine. ehk siis me peame tagama selle, et äh, kulud, mis tehakse, on kõik seaduslikud ja reeglite kohased ning äh, viimaseks ja kaugeltki mõtte mitte kõige vähem oluliseks asjaks, millest ma tahan rääkida, on toetavad meetmed, mida me oleme praegu rakendamas intensiivsemalt kui varem, selleks et toetada haldussuutlikkust liikmesriikides ja regioonides, kus sellega on, kus on probleeme nii majandus- või rahandusjuhtimise kui ka ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakendamisega ühtekuuluvuspoliitika on saavutanud oma eesmärki ka kriisi ajal. üldises plaanis võiks asutada niimoodi, alustada niimoodi. kui me kasutame oma mudeleid, siis tulemus, mille me saame ning see kehtib ka kriisiaegade kohta, on see, et et suurimad abisaajad ehk siis see poliitika mõju on umbes üks protsent SKT-st. no üks, üks protsent on ise väike arv, aga kuna SKT on väga suur arv siis, siis üks protsent on absoluutarvuna reeglina üsna suur ning äh, üldise, üldine ühtekuuluvuspoliitika määr eelarves on null koma kolm protsenti. aga ilma ühtekuuluvuspoliitikana, poliitikata oleks kriisi mõju olnud veel suurem, seda võiks öelda ning trend erinevuste vähene, vähenemise osas regioonide vahel aastatega, mis varem oli, on muutunud ja erinevused suurenevad nüüd. varem nad vähenesid ning see on väljakutse regionaalpoliitikaga tegelejatele. konkreetsemalt oleme toonud siin välja äh, olulisemad saavutused kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi kohta, siis andmed on meil kuni kaks tuhat kaksteist aasta lõpuni. olulisemad ettevõtjad, keda on toetatud, alustavad ettevõtjad, raudtee-ehitus, tee-ehitus, viis miljonit kodanikku on saanud lairibaühenduse üle kolme miljoni on saanud puhta joogivee sotsiaalfondis on meil umbes viisteist miljonit osalejat iga aasta. ning valdkond, kuhu me tahame rohkem ressursse sisse panna, sellepärast et seal on suur võimendusefekt, on siis finantsinstrumendid, mille abil on õnnestunud saada oma finantseeringuid kuskil kaheksa miljardi Äh, ulatuses omafinantseeringuid ja garantiisid ettevõtlusesse. nii et tegemist on oma vahendeid. nii et oluline on ühtekuuluvuspoliitika majanduse toetamiseks olnud kindlasti ning näeme seda veelgi selgemalt, kui hakkame vaatama rolli, mida poliitika mängib, kui, kui me räägime riigipoolsetest investeeringutest. meil on riike, praktiliselt pooled riigid, liikmesriigid kus ühtekuuluvuspoliitika annab üle kolmekümne protsendi avaliku sektori investeeringutest riigis ning mõnedes riikides üle seitsmekümne protsendi, iseäranis Ungaris isegi üle üheksakümne. Need arvud ei ei näita meile seda, mis toimub regioonides, sellepärast et sageli, kui võib-olla ühtekuuluvuspoliitika ei ole riigi tasandil nii oluline, äh, on ta ikkagi konkreetses regioonis äärmiselt oluline, sellepärast et ta on praktiliselt ainus võimalus sageli eh, iseäranis kriisi ajal toetada investeeringuid mingis konkreetses piirkonnas. nii, kuidas me siis oleme kriisile reageerinud? olete kursis sellega, et eh, need programmid kujundati juba enne kriisiaega, see tähendab, et eh, kriisi ajal tuli meil programme kohandada uutele väljakutsetele, esimene väljakutse seisnes selles, et eh, et riikide ja piirkondade eelarvetes tekkis tugev konsolideerimissurve. ehk siis kaasfinantseerimine riigi poolt sattus ohtu ja me pidime siis reageerima sellega, et suurendasime Euroopa Liidu poolset kaasrahastamist ning ka andsime rohkem avanssi, üle kuue miljardi rohkem avanssi, suurendasime kaasfinantseerimise määra praktiliselt võimaliku maksimumini, jälle üle kahekümne kaheksa miljardi ning, ning suurendasime ka ületasime isegi kaasfinantseerimismäära teatud olukordades. veel üks koma kaheksa miljardit eurot. nii et me, te näete, et me ei, mitte ainult ei muutnud Euroopa Liidu poolset kaasrahastamist, vaid kohandasime meie programme ka uutele vajadustele. ning seetõttu olemegi ümber suunanud üle neljakümne viie miljardi ehk kolmteist protsenti fondi rahadest. see on väga suur summa. ja põhjuseks on see, et paljud programmid ei vastanud enam konkreetsetele vajadustele, näiteks võtame noorte tööpuuduse või VKE-d, meil olid need kuulsad ähm, action meeskonnad, meetmete meeskonnad ning äh, nende töö tulemusena said appi viiskümmend tuhat VKE-d ning äh, poolteist miljonit noort. kuna majandus tõmbas kokku, siis eh, ei olnud võimalik eh, toetada üksnes laienemist ja innovatsiooni, see tähendab, et me pidime kohandama ka oma abikõlblikkuse kriteeriume, me suurendasime eh, abikõlblikkust finantsinstrumentide käibekapitali, energiatõhususe, sotsiaal, eluasemete küsimustes, lihtsustasime neid kulud, võimalusi, maksime välja suuri, suurte projektidega seotud kulusid enne komisjoni poolt ametliku otsuse tegemist ning julgustasime liikmesriike omalt poolt menetlusi lihtsustama, sellepärast et äh, päris palju on keerulisi menetlusi ka liikmesriikides ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. ning äh, ma usun, et me saame näidata, et meie meetmed olid edukad ekraanil näete graafikut, mis osutab äh, kassavooge, raha, rahavooge Euroopa Liidust, mis suurenesid ning äh, vähendasid survet riikide eelarvetele, Kreeka, Portugal ja Läti näiteks üle neljakümne protsendi ning äh, üle kahekümne protsendi on see sama näitaja Leedus, Rumeenias ja Hispaanias ja kokku Euroopa Liidu kohta umbes kakskümmend protsenti. siin on nüüd äh, diagramm, mis näitab programmide muudatusi ning äh, siit nähtub et, et kolmteist protsenti rahadest programmeeriti või suunati ümber, ent eri liikmesriikides on see, need summad või, või see määr olnud muidugi väga erinev ning just need äh, konkreetsed abiprogrammi riigid, nendes on, on see määr oluliselt ületanud kakskümmend protsenti, ka see ei üllata ilmselt kedagi. see on niisugune taust sellele, mis toimus kriisi ajal ning kuidas kriis eri liikmesriike ja kriisimeetmed eri liikmesriike puudutasid. nüüd nüüd sellel skeemil on näha vahemaksed kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni, see tähendab vahemaksed ilma avanssideta, aga mitte ainult need vahemaksed, mille meie oleme teinud, vaid ka need, mis, mida taotleti, aga mida ei õnnestunud välja maksta paljudel põhjustel noh, näiteks muuhulgas ka sellepärast, et meil eelmise aasta lõpus ei olnud lihtsalt vajaminevat raha. ent hea uudis on see, et see ärakasutamise ülevõtmismäär on umbes kuuskümmend protsenti Euroopa Liidu lõikes. see näitab samas ka et, et nelikümmend protsenti on endiselt katmata ala. nii et kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist saavad, seetõttu meil oleme väga toimekad aastad. samuti näete, et liikmesriigiti on näitajad suhteliselt erinevad. meil on väga madal ärakasutamismäär Rumeenias, Bulgaarias, Slovakkias, Maltal, Itaalias, Ungaris ja Tšehhis nemad on siin sellel diagrammil vasakus servas. Nendes riikides tehakse märkimisväärselt, märkimisväärseid jõupingutusi olukorra parandamiseks ning komisjon omalt poolt üritab äh, seda protsessi igati toetada. räägin sellest paari sõnaga hiljem. enne, kui selle juurde jõuan, paari sõnaga finantsjuhtimisest see on äärmiselt oluline aspekt ühtekuuluvusvahendite kasutamise seisukohast. on selge, et me peame tagama, et tehtavad kulud on seaduslikud ja vastavad kulureeglitele. ning tegemist on väga päevakajalise küsimusega, praegu arutatakse meil äh, kontrollikoja hinnangut ja raportit ning me ei peaks siin äh, hakkama ennast kaitsma. me, meil ei, puudub vajadus selle järgi, sellepärast et me oleme rakendanud äh, väga tugeva ja tõhusa kontrolli ja finantsjuhtimissüsteemi ning äh, üldjoontes nii, nii auditi pool kui ka siis makseasutuste ja kontrolliasutuste pool kõik toimib. nii et meil ei ole vaja ennast praegu meeleheitlikult kaitsta, ent loomulikult äh, anname endale aru sellest, et äh, saab veel paremini. komisjonil on siin kahetasandiline lähenemine, et äh, ühelt poolt on siis ennetus ja teiselt poolt on korrektsioon, ennetustasandil. üritame vältida väärkasutuste olukordi. kui aga tekib mingi väärkasutus, siis loomulikult tuleb sellega tegeleda ja see rakendada korrektsioonimeetmeid. ning eh, esmajoones on see muidugi liikmesriigi ülesanne, vastavate liikmesriigi asutuste, mida ma just mainisin, ülesanne. komisjonil on järelevalve funktsioon, ent me üritame teha veelgi enam. me oleme osalenud ka paljudes ennetusmeetmetes. oleme koostanud suuniseid üle viiekümne Äh, niisugusi, niisuguse analüüsi või vastuse oleme andnud. korraldame seminare ning äh, analüüse koostame seoses kaks tuhat kolmteist ja varasemate aastatega auditimissioonide käigus äh, seletame ning tõstatame rakendusküsimusi, samuti ka seirekomisjonid iga-aastatel istungitel. nii et päris palju teeme niisugusel suunamise, suunamise poolel ka tööd. veel üks ennetuslik vahend, mida, mille me oleme rakendanud, on see, et kui meie käsutusse jõuab informatsioon selle kohta, et meil on mingi puudujääk mingi programmi juhtimises, siis me hoiatame programmi juhtivat asutust sellest ning juhime nende tähelepanu puudujäägile ning selle kõrvaldamise vajadusele. selleks, et vältida olukordi, kus komisjon maksab kinni mitteabikõlblikke või ebaseaduslikke kulusid, hoiatame liikmesriike, et nad ei taotleks niisugusi makseid komisjonilt. kui liikmesriik siiski makset taotleb, ning mõnikord on selleks äh, põhjused N pluss kaks, N pluss kolm näiteks aasta lõpus, siis äh, võib meil tekkida vajadus peatada mingi makse, kui, kui seda ei korrigeerita. ning äh, maksed taastatakse alles või neid jätkatakse alles siis, kui varasemad puudujäägid on likvideeritud ning oleme saanud kinnituse selle kohta, et et tulevikus need ei kordu. üle saja juhtumi on meil, kus makseid on peatatud kaks tuhat kolmteist ning summa kokku oli umbes neli miljardit eurot. ning äh, päris palju on meil ka korrektsioone, kokku umbes üks miljard kogu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta. järgmine skeem näitab et me võtame neid ennetusvahendeid ka väga tõsiselt, et vigade arvu vähendada. näete siin, siin on peatamiste ja katkestamiste arvud, need on suurenenud aastast aastasse ning ka summad on suurenenud, mida need maksete peatamised puudutavad. olen nüüd rääkinud mitmetest menetluslikest aspektidest et äh, oluline on vaadata ka natuke sügavamale, milles siis vead on, kus probleemid esinevad. ning siin on asjalik vaadata meil Kontrollikoja aruannet. missugused on siis põhilised eksimuste liigid? palju puudutab see riigihankeid üle, üle viiekümne protsendi probleemidest tekib riigihangetega seoses, järgmine valdkond on siis abikõlblikkusküsimused, kus siis eh, makstakse välja mitte abikõlblikke kulusid. ning see on loomulikult probleem. kui need kaks asja kokku panna, siis on kaetud juba praktiliselt eh, kolm neljandikku vigade arvust. nii et eh, mida me teeme oma töös? me üritame loomulikult keskenduda just nendele valdkondadele, riigihanked ja abikõlblikkuse küsimused. ehk siis üldisemad probleemid seoses äh, haldusstruktuuridega, kes ei suuda võib-olla hinnata õigesti neid kulusid, mille toetamist taotletakse. ent me üritame laiendada oma haaret veel, mitte keskenduda konkreetsele eksimuse liigile sest eh, milles asi on? asi puudutab ju liikmesriigi ühtekuuluvusfondi rahade ärakasutamismäära üldiselt ning see on seotud ka haldussuutlikkusega laiemalt. ning selle kohta ka järgmine diagramm. kolleegid on siia kahele teljele koondanud informatsiooni, ühel teljel on meil siis ärakasutamismäär, teisel teljel on meil siis eh, nii-öelda hinnang sellele Maailmapanga siis eh, majandusjuhtimistaseme eh, hinne. ning mis siit välja tuleb? olukordades, kus majandusjuhtimine on nõrk, on sageli ka äh, ühtekuuluvusfondi rahade ärakasutamismäär nõrk ning kehtib samuti ka vastupidine, et kui see majandusjuhtimine on tugev, siis on hõlpsam kasutada ka ühtekuuluvusfondi rahasid. ning seetõttu, kui ka meie peadirektoraat viimati ümber korraldati, siis loodi selles uus pädevuskeskus, mis tegelebki puhtalt haldussuutlikkuse küsimustega üritame koguda informatsiooni selle teema kohta ning äh, paremini nõu anda liikmesriikidele selle kohta, kuidas äh, haldussuutlikkust parandada ning ise ka konkreetseid meetmeid rakendada. eks see ongi minu viimane slaid, austatud esinaine, siin käsitleme seda, mis konkreetsed meetmed meil kavas on haldussuutlikkuse toetamiseks kuna riigihanked on üks suurimaid probleemide allikaid, siis oleme praegu kavandamas riigihangete tegevuskava. mitte ainult regionaal- ja linnastute peadirektoraadis, vaid koostöös teiste eh, peadirektoraatidega. ning meie koostöö siin on olnud väga hea. meil on praegu kokku pandud töörühm selleks, et tagada, et kõik, mida üks või teine konkreetne peadirektoraat eh, teeb, kooskõlastatakse teiste peadirektoraatide tegevusega, näiteks eksante tingimuste, tingimuslikkuste täitmine. kui need ei ole täidetud, et siis kavandada kohe vastavad tegevuskavad nende täitmiseks. ning veel üks projekt, mis meil käimas on on ekspertide vahetussüsteem selleks, et tagada parem nõustamine selleks, sellel, selles osas, kuidas paremini vältida enam levinud vigu riigihangetes. järgmine meede, järgmine projekt puudutab nüüd ekspertide vahetussüsteemi, sest Euroopa Liidus on meil küll palju eksperte ja asjatundjaid selle kohta, kuidas neid rahasid kasutada, aga probleem on sageli selles, et need eksperdid ei ole sealt, kus neid vajatakse. ning äh, seetõttu ongi meil vaja ekspertide vahetussüsteemi. praegu Euroopa haldusinstituudiga Maastrichtis koostöös oleme uurimas nii nõudluse kui pakkumise poolt selles võrrandis, vaatame, missugune on huvi ning äh, kuidas siis konkreetselt seadistada niisugune vahetussüsteem. meil on päris palju kogemust varasematest vahetus, ekspertide vahetusskeemidest, ent äh, nüüd tahaksime luua midagi, mis vastab äh, täpselt ühtekuuluvuspoliitika vajadustele. lähtudes riigihangete tegevuskavast põhiliselt oleme korraldamas seminare pettuste vastu ning korruptsiooni vastu võitlemisega seoses. näiteks detsembris Brüsselis toimus meil suur konverents esimest korda teemal võitlus korruptsiooniga seoses ühtekuuluvus, seoses tõukefondide raha kasutamisega. tegime selle, korraldasime selle koostöös Transparency Internationaliga siin ka makseasutused paljud osalesid ja andsid väga kõrge hinnangu. järjena on meil korrald-, korraldamisel konkreetsemad seminarid konkreetsetes riikides, mitte ainult probleemidele tähelepanu juhtimiseks, vaid ka äh, konkreetsete lahenduste väljapakkumiseks. näiteks niisugused aususpaktid ja tavapaktid võitlusel või, või kokkulepped võitlusel äh, korruptsiooniga riigihangetes ning äh, viimane punkt, kuna järgmisel perioodil seisavad meie ees ulatuslikud muudatused, siis oleme kavandamas sihtotstarbelisi koolitusprogramme kõigis liikmesriikides. mitte, mitte päris kõigis liikmesriikides, aga kindlasti nendes liikmesriikides, kus haldussuutlikkus on olnud madalam nii et äh, mõte on selles, et äh, kuskil kuni kolmkümmend inimest maksimaalselt äh, osalema kutsuda, selleks et need koolitused saaksid olla võimalikult tõhusad. nii et austatud esinaine, see on lühidalt kokkuvõetuna kõik, millest ma tahtsin siin rääkida. arutelu alustamiseks, nagu te näete, oleme aktiivselt teostamas ühtekuuluvusfondide rakenduse seiret liikmesriikides, oleme liikmesriikidega koostöös programme muutmas ja kohandamas seal, kus see on vajalik ning oleme rakendamas ka järjest rohkem meetmeid aitamise ja ennetamise poolel, selleks et suurendada haldussuutlikkust ühtekuuluvusfondide rahastajate asutuste poolt ning et tagada parem majanduskasv ja rohkem töökohti Euroopa Liidus. suur tänu enne kui sõna saavad kolleegid, tuletate äkki veel kord meelde selle, et mis on tähtaeg, tähtajad kahe tuhande seitsmenda, kolmeteistkümnenda perioodi lõpuks äh, maksete tähtajad ja ja millised on väljavaated selles osas, siis läheme küsimuste juurde. härra Tehva, ähm, ma võib-olla eksin, aga kolleeg parandab ähm, koha peal tuleb maksed välja maksta kaks tuhat neliteist ja viisteist aastal see on see abikõlbulikkuse periood. see puudutab siis äh, rakendamist koha peal. ja siis selleks, et äh, esitada komisjonile vahepealsed maksetaotlused ja lõppdokumendid, selleks on natukene rohkem aega, kaheksateist kuud. Äh, see tähendab siis seda, et märtsis kaks tuhat seitseteist on see kuupäev. aga mis on oluline, on see, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist koha peal peavad maksed välja makstama, siis on lõpp. sellele järgneb siis vahe, siis juba administratiivne töö ja viimased taotlused, aruandlus ja nii edasi. Ivar Skodmanis. suur tänu, mul on äh, kaks küsimust äh, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadile. minu esimene küsimus. kuidas äh, te jälgite lisandusnumbritega? kui te vaatate oma ettekannet, siis kõigepealt te räägite ühtekuuluvuspoliitikast ja, ja avaliku sektori investeeringute proportsionaalsusest. Ungarile te olete andnud üheksakümmend viis protsenti ehk teisisõnu üheksakümmend viis protsenti tuleb Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja sellele lisandub siis siseriiklik äh, kaasfinantseerimine. kui see on Ungari puhul üheksakümmend viis, siis nad ju ei täida äh, täiendatavuse eesmärke. see pole mitte ainult nii äh, Ungaris, ka Leedu äh,, ja Slovakkia vähemal määral ka, mida see tähendab? kaks tuhat kümme te esitasite mm, verifikatsioonidokumendi komisjonist, kus te ütlesite, et kõik riigid lisaks sellele rahale, mida nad tahavad saada Ühtekuuluvusfondi vahenditest, on kohustatud täiendavat äh, avaliku sektori investeeringuid tegema sõltumatult. ja teie Äh, võtate selle vastu, üheksakümmend neli miljardit on äh, võrdlusväärtuseks pandud ja kui me nüüd vaatame, see on ikka üsna suur summa äh, sellest, kui palju peaks kaasrahastatama, kolmandik, mis sai nüüd edasi? kriisi ähm, ajadel te lubasite siis üheksakümne neljalt miljardilt languda kaheksakümnele miljardile kaks tuhat, kaks tuhat kümme. kuidas te kavatsete siis neid äh, täiendatavusnõuete järgimist jälgida? kas te lubate siis mõningatel riikidel, sellepärast et nad on äh, sattunud raskustesse, eelarvelistesse, et kas nad, kas nende öö, äh, oma investeeringute summad järjest vähenevad ja vähenevad? kas see jääb ka nii tulevikus, esimene tabel näitab seda, et riigid oma kohustust ei täi-, ei täida. nii et minu küsimus on, mis te arvate selles? kui te saite minu küsimusest õigesti aru? ja teine küsimus puudutab seda, mida te ütlesite nende põhjuste kohta, miks äh, nii aeglaselt võetakse üle vahendeid, te ütlesite, et seitsekümmend viis protsenti on avalike hangete, äh, avalike hangete taga ja seitsekümmend ja siis äh, viiskümmend protsenti abikõlbulikkuse osas. nüüd me vaatame teie tabeleid, maksetaotlused, mis on peatatud ja uued juhtumid kui avalikku hangete süsteem ei toimi, kuidas te saate siis selgitada et ähm, programmiperioodi viimastel aastatel, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, on järjest rohkem ja rohkem probleeme esile tulnud nende viivitustega kui keegi käivitab projekti, siis ta peab ju av alustama kuidagi avaliku hankega või ei ja siis alles hiljem ega kaks tuhat kolmteist ei tule ju siis tulnud enam välja uute projektidega. nüüd te olete siis viivitusega üritanud öö, äh, probleemi ületada ja siis pärast viivitusega hakata äh, makseid eraldama. igal riigil on oma avaliku hanke seadusandlus, Euroopas standardiseeritud avaliku hanke seadusandlust kahjuks ei ole. ja minu küsimus on, et mida te kavatsete teha tulevikus, ega see asi ei muutu niikaua, kuni igalühel on oma seadus? ja milline teie seisukoht on, toon teile ühe näite, miks Leedu on number üks äh, Euroopa vahendite ärakasutamise osas, Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond ja nii edasi, sellepärast et olukord seal on teistsugune. Nad äh, avaliku hanke järjekorra tõstsid ümber alles pärast seda, kui abisaaja kvalifitseerub avaliku hanke seadusandluse kohaselt äh, abisaajaks, võivad nad taotleda abi Euroopa projektidest ja see on teistmoodi. kõigepealt kvalifitseerutakse Euroopa projektide abikõlbulikkuse, abikõlbulikuks, siis tuleb aga välja, et siseriiklikule äh, seadusandlusele ei vasta ja siis ta ei ole enam abikõlbulik te olete väga optimistlikud oma tabelite suhtes, ma arvutasin läbi siin need arvud, äh, enne kui te tulite, te rääk-, ja rääkisin juba, mis on see relatiivne juhtimine ja mis on relatiivne vahendite kasutamine, siis me näeme ainult seda, et ainult seitse riiki kahekümne seitsmest on näidanud äh, tugevat seost nende kahe vahel, vabandust, kakskümmend viis protsenti kuid kakskümmend protsenti riikidest näitavad seda, et nendel on küll head juhtimistavad paigas, aga siiski äh, vahendite ülevõtmise osas äh, ei äh, saada neid edu. see ei ole täpselt nii, nagu te ütlesite. Teie ütlete, et nende vahel on sajaprotsendiline seos, see ei ole nii, kui me vaatame tegelikult neid riike. see ei ole nii, need asjad ei ole omavahel niimoodi otseselt seoses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 ühtekuuluvuspoliitikat Euroopas, tõukefondide poliitikat, mis on seotud regionaalpoliitikaga samuti. see, mida me praegu näeme, on see investeerimisrahastud ning äh, te ütlesite, et sageli on nad ainus võimalus äh, regioonides investeeringute tegemist, tegemiseks et äh, nad riikides praegu kontsentreeruvad isegi riikides, mis ei ole föderaalriigid, nagu Saksamaa, on täheldatav tõukefondide ja struktuuripoliitika vahendite keskne juhtimine ning regioonide sõltuvus sellest, mis nende suhtes äh, otsustatakse keskvalitsuse tasandil ning see ei ole minu jaoks asi, mis, mis on seotud regionaalpoliitikaga see ei ole mõistlik regionaalpoliitika. see võib olla mõistlik riikides, kus on üks-kaks miljonit inimest, et seal ei eristata, aga suuremates riikides, kus meil on ka olulised erinevused regioonide vahel, oleks mõistlik ikkagi regioonide erinevusi paremini silmas pidada. veel üks asi, mis minu hinnangul kindlasti väärib märkimist, on see, et me oleme praegu valimiseelses perioodis ning äh, Euroopa teemad on seetõttu rohkem kui tavaliselt avalikkuse tähelepanu all. ning siin tekib küsimus, millisel määral need võimalused, mis meie käsutuses on, tegelikkusega seonduvad. Te ütlesite, et meil on üle üheksasaja finantsinstrumendi, mis on kasutatavad riikide ja linnade, piirkondade jaoks. kuidas neid kasutatakse? meie eesistuja initsiatiivil umbes kaks või kaks pool aastat tagasi eh, võtsime vastu riis-, riski jagamise instrumendi või, või vahendi, mis võimaldaks riski hajutada pankadega ning pooleli jäänud projekte lõpetada vajadusel. tahtsin küsida komisjonilt, kui paljud riigid, kellel võimalus oli seda seda lahendust kasutada, seda teinud on. tegelikult ei ole ju ühtegi taotlust selle põhjal esitatud. ning küsimus on ka, missugune olukord on teiste rahastamisvahenditega seoses, mis Euroopa tasandil kasutatavad on. näiteks, meil on romide strateegia välja töötatud Euroopa Liidus, väga tõhus strateegia. ning meie piirkonnas oleme arutanud võimalust tõukefondide raha kasutada integratsiooni ning ning siis äh, tõrjutud ühiskonnarühmade olukorra parandamiseks oleme arutanud. ning samas on see mõju liikmesriikide tasandil jäänud väga tagasihoidlikuks. ent just need asjad tulevad praegu arutelu keskmesse näiteks võtame siin vastu energiatõhususdirektiivi väga kõrgete nõuetega, näiteks eelmisel nädalal parlament veelgi karmistas eesmärke ning mõju sotsiaalelamufondile on ju ka oluline seoses üüriga, mida siis keskmise sissetulekuga inimesed maksavad ning äh, see mõju on, on sisuliselt vastupidine sellele, mida meil ühiskonnas vaja on ning Berliinis näiteks on see arutelu käimas. et, et kuus viiskümmend äh, ruutmeetri kohta Berliinis ei tohiks ilma kommunaalmakseteta see summa, üürisumma ületada. aga ettevõtjad ütlevad, et äh, ja see Berliinis on suhteliselt suur raha juba, aga ettevõtjad ütlevad, et vähem ei saagi. ning isegi siis, kui, kui äh, ri-, kui linn annab ettevõtja käsutusse tasuta maatüki ja palub ehitada sotsiaalelamu, siis ei õnnestu seda ehitada nii, et need kommunaalkuludeta üürihind oleks väiksem kui kümme eurot ruutmeetrit, nii et äh, siin ei saa ilma riigi abita kuidagi läbi et siin on terve hulk asju, kus äh, me peame nentima, et vahendid ja võimalused ei ole vastavuses rakendusega ning arvud räägivad sama keelt. Nende eksimuste arutelud peaksid praegu jääma kõrvale eelarve kontrolli komisjonis. näiteks minu piirkonnas on meil äh, ametkond, kus on õige mitu töötajat, kes tegelevad järelevalvega. aga paljudes omavalitsustes on, on see väga luks lahendus, sellepärast et nii paljudest töötajatest on tulnud loobuda. tagajärjeks on aga see, et enne, kui me mingi võib-olla vea teeme, mingi tõukefondide või rahade rakendamisel, ühesõnaga, et pigem jäetakse see viga tegemata ja pigem jäetakse üldse taotlus esitamata või raha kasutamata. näiteks meil on Berliinis arutelu selle kohta, et mitu miljonit või miljardit on jäänud Euroopa rahakustutusvõimalusi kasutamata puhtalt sellepärast, et ei ole olnud piisavalt pädevaid ametnikke projektide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. nii et terve hulk eri küsimusi, mida tuleks kaaluda ja arvestada ning tervikuna analüüsida. ning sektoripõhiselt ei ole see võimalik, meil on vaja siin teha koostööd eri komisjonide vahel ning ma kutsun üles iseäranis regionaalasjade ja linnapoliitika peadirektoraati, kaasame ka komisjoni val-, komisjoni teenistusi, eriteenistusi, teisi teenistusi, et eh, neid küsimusi kompleksselt analüüsida. sest eh, ei piisa sellest, et me hea, heast tahtest lähtuvalt mingi võimaluse loome, aga seal, kus seda võimalust tuleks eh, rakendada, ei osutu see võimalikuks mingitel praktilistel põhjustel sest nii me ei, ei saavuta ju oma ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ning ühtekuuluvuspoliitikale jääb üldse rahva seas halb maik külge. okei okay, uh.... jah, ütleb äh, härra Defa. mõned märkused jah, äh, täiendatavusvahendite puhul on väga problemaatiline küsimus. me oleme kõik loomulikult selle kontseptsiooniga nõus, ega Euroopa Liidu vahenditega ei eh, saa asendada midagi, mida liikmesriik oleks võinud ära teha ka ise, aga ka juba ähm, ei ole väga lihtne ju välja selgitada seda, et mis oleks siis saanud, kui Euroopast vahendeid ei oleks tulnud. loomulikult äh, majanduslik olukord on ka väga oluline. ma arvan, et meid ei peaks kritiseerima selle eest, et äh, me oleme muutnud äh, väravapost. Äh, selle täiendatavuse puhul. Te teate enda kogemusest, kas siseriiklikul tasandil või regionaalsel tasandil, äh, seda, et millised on liikmesriikide võimalused, mida üks liikmesriik või regioon saaks üldse teha äh, kriisi ajal. see kehtib ka täiendatavuse puhul igasugused teoreetilised arvud, mis ei ole enam tänases kontekstis absoluutselt asjakohased, ei aita meid kuhugi. ja ma olen rääkinud sellest palju ja igal pool öeldakse seda, et üks probleem, miks Euroopa vahendite kasutatavus on nii väike, on see, et puudub kaasfinantseeritus ja teil on õigus, kui me vähendame kaasfinantseerimise määra, siis loomulikult kogu see investeeringute maht ka väheneb. aga arvnäitajad äh, räägivad selget juttu, et isegi väiksemat investeerimismahtu on teatud tingimustes väga raske saavutada. nüüd avalikud hanked, tõsi on, et seadusandlus on liikmesriigiti erinev kuid neid mõjutab väga oluliselt Euroopa Liidu direktiivid äh, ja nad peavad direktiividest äh, lähtuma. kui äh, me näeme rikkumisi või ebaseaduspärasusi, siis seda üldiselt mitte mitte ähm, siseriiklikust avaliku hanke seadusandlusest äh, laht-, lähtuvalt, vaid et pigem vist on tege-, tegemist rikkumistega, kus rikutakse Euroopa Liidu direktiive. meil need direktiivid on paigas äh, ja uued tulemus, nii et loodetavasti äh, need lihtsustavad asju. aga minu meelest ei ole õige see ja õiglane see, kui me ütleme, et me oleme äh, Äh, avaliku hanke puhul äh, täiesti äh, jaotanud ära maastikku, see ei ole õige ja ei ole õiglane. korrelatsioon me ei räägi jah siin sajaprotsendilisest vastavusest, aga tegelikult üsna palju me näeme siin kattuvust ja see on oluline loomulikult äh, palju aspekte otsustab selle, miks üks riik on ülevalpool või allpool joont, kuid me siiski näeme seda, et teatud trend on selle vahel, et kui on head juhtimistavad paigas, siis on ka vahendite kasutamise määrad kõrgemad. see on minu meelest väga selge, et äh, haldussuutlikkus on oluline ka äh, ülevõtmise suutlikkuse osas. härra Selleril on muidugi täiesti õigus äh, on väga palju punkte, kus võib esitada küsimusi. Hmm, ma mõistan teid täiesti, kui te ütlete, et me peame tulevikus tagama selle, et neid poliitilisi rahastamisvahendeid rakendatakse sidusalt. ning äh, umbes viie, viimase kahekümne aasta jooksul olen selles poliitikavaldkonnas eri astmetel töötanud ning äh, üritanud ning, ning ma võin kinnitada teile, et komisjoni koostöö on siin järjest tõhustunud, see on täna tõhusam kui kunagi varem, komisjoni eriteenistuste koostöö. ning teie toetusel uues perioodis üritame paika panna need eksante tingimuslikkused mis tähendab seda, et investeeringuid toetatakse ainult siis, kui on täidetud halduslikud ja ka strateegilised tingimused, näiteks ütleme energia, keskkonna valdkonnas, transpordi valdkonnas. et siin tuleb kontrollida, kas liikmesriik on staadiumis, kus need eksante tingimuslikkused on täidetud. selle poole me püüdleme ning selle nimel teeme koostööd asjaomaste peadirektoraatidega või näiteks võtame selle targa spetsialiseerumise näite. siin on oluline regionaalpoliitilisest vaatevinklist regionaalset konkurentsivõimet toetada ja tõsta ning siin teeme koostööd ühise teadusasutusega Seviljas, kuhu meie noh, kliendid või kunded nii-öelda võivad pöörduda nõusaamiseks, nii et ma ei taha sellega öelda, et kõik on juba täiuslik, aga igal juhul see on see suund, milles me üritame edasi liikuda. kus me üritame üksteisega omavahel tõhusamalt koostööd teha. ma ei ole teiega päris päri, kui selles, mis te äh, rääkisite seoses riigistamisega äh, et järjest rohkem läheb keskvalitsuse kätte seda regionaalpoliitikat. ja siin tuleks loomulikult konkreetsemalt vaadata konkreetsete programmide lõikes. aga no Saksamaa puhul kindlasti sellest rääkida ei saaks minu, minu meelest. vaatame lääne poole, Prantsusmaa, Prantsusmaal on regioonid saanud päris olulise rolli suurema rolli kui varem regionaalpoliitikas, nii et äh, üldiselt ei saa siin kindlasti seda väita. ning unustada ei tohiks ka seda, et riiklik programm ei tähenda automaatselt äh, seda, et regioon selles ei osale ning uues määruses on meil äh, nende ITI-dega, ITI-de vormis loodud vahendid, mis võimaldavad ka funktsionaalsetes, funktsionaalsetel aladel, regionaalsel tasandil äh, Äh, sätestada ja teostada teatud pädevusi, et jätta programmi nii-öelda omandi regioon, regiooni vähemalt mingites aspektides, nii et me peaksime siin kindlasti diferentseerima. seoses äh, finantsinstrumentidega on loomulikult, või rahastamisvahenditega, on meil nii positiivseid kui negatiivseid aspekte, teie osutasite negatiivsetele aspektidele. aga ka see on valdkond, kus uus määrus seab märksa rangemad eeldused. ning mina isiklikult olen kindlasti veendunud selles, et tulevikus olukord paraneb. romid on loomulikult suur probleem. ning seda hakkame konkreetselt käsitlema uues perioodis, varem olid meil kaks liikmesriiki, Ungari varasemal perioodil ja Slovakkia kus olid eriprogrammid. muus osas lahendati romide probleeme lõimimisstrateegia kontekstis, kus olid siis, kus on siis kavandatud märkimisväärsed summad. aga loomulikult oli siin probleeme ka rakendamisega ning rakendamine on endiselt asi, mis on päevakorras, selles mõttes on teil muidugi õigus. aitäh! suur tänu, järgmisena Jan Olbricht. suur tänu, härra peadirektor, suur tänu kogu jagatud info eest, on huvitav see, et täna hommikul oli meil arutelu ekspertidega ja nemad rääkisid ka härra Kodmanise küsimusele vastuseks äh, selle äh, haldussuutlikkuse ja rahade ärakasutamise võime vaheliste seoste kohta seda, et ega nad tegelikult ei andnudki väga konkreetset vastust äh, selle kohta, et miks mõnedes liikmesriikides haldussuutlikkus on suhteliselt kõrge, aga siiski vahendite kasutamine on suhteliselt madal, näiteks Tšehhi Vabariigis. nüüd miks see siis ikkagi nii on? teie nimekirjas Bulgaaria, Rumeenia, Tšehhi Vabariik olid äh, seal kõige kehvemate tulemustega, rahade kasutamismäär. nii et äh, kas on võimalik äh, anda konkreetset vastust küsimusele, miks see nii on? kas on siis asi siiski haldussuutlikkuses või äh, milleski muus. väga lihtne poliitiline küsimus ja see on meie kõigi jaoks väga oluline. ja teine küsimus, te rääkisite sellest, et umbes kuuskümmend viis protsenti on täna vahendite kasutamise määr, nii et meil on vaja umbes neljakümmet protsenti Euroopa vahenditest aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. kui me nüüd võrdleme seda liikmesriikide vajadustega siis äh, meil peab olema vahendeid äh, aastal kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist äh, selleks, et maksta see välja, need taotlused, mis esitatakse siis nelikümmend protsenti. nüüd ma teen siit väga lihtsustatud järelduse muidugi. üks lahendus oleks see, et me ütleme liikmesriikidele, et palun ärge kiirustage sest et kui te projektidega ki-, kiiresti pihta hakkate, siis meil ei ole vahendeid teile, mida maksta. me võime siin rääkida partnerluskokkulepetest äh, kuid ja kuid, nii et äh, avata oma programmid võib-olla alles aastal kaks tuhat viisteist ja et esimesed äh, väljamaksed äh, tulevad äh, alles aastal kaks tuhat kuusteist, see on väga lihtsustatud järeldus, aga üsna tihti inimesed kohapeal küsivad neid küsimusi, küsivad meie käest, parlamendisaadikute käest. kas meetod kontrolli karmistamiseks ja automaatsete korrektsioonide tegemiseks on äh, meetod eelarvet, vahendeid kokku hoida. ühtekuuluvuspoliitika ja selle piirangud, kas nende eesmärgiks on raha kokku hoida, sest meil on probleeme. meil on ju see probleem, et meil on eelarves auk, mitte ainult kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, vaid ka aastal kaks tuhat neliteist. Te rääkisite nendest asjadest rahvusparlamentide esindajatega, ma mäletan. aga see on väga lihtsustatud järeldus. liikmesriigid küsivad, et miks nad teevad nii, miks nad kontrollivad meid niimoodi, nii lihtsustatult viisil. miks nad loovad neid lisatingimusi? kas selleks, et raha kokku hoida? see on jah, poliitiline küsimus, nii et palun katsuge meile vastata, sest meie käest küsitakse seda ikka ja jälle. Need kaks äh, sfääri, tõhusus, äh, rahade ülevõtmisvõime äh, ja haldussuutlikkus, need on kõik omavahel seotud ja poliitiliselt on asi raske. Jens Nilsson, palun. suur tänu kõneleja ütleb, et ta räägib oma lemmikkeeles, rootsi keeles. ja mul on üks küsimus ja puudutab see täpsemalt äh, avalikke hankeid. mul on väga hea meel, et te avalikele hangetele nii palju tähelepanu pöörate avalike hangete tegevuskava, see on äh, suurepärane miks? sellepärast, et läbipaistev avalike hangete süsteem on ühtekuuluvuspoliitika puhul võib-olla ainus ja parim viis korruptsioonivastaseks võitluseks. kuid selleks, sellega kaasneb see risk, et liikmesriikides ametivõimud võivad aru saada koostööd, koostööst igasugusel puhul siis avaliku ja erasektori vahel korruptsiooni allikaks. Rootsis näiteks on meil ühed kõige edukamad innovatsiooniklustrid, millest on räägitud ühtekuuluvuspoliitika all kui väga edukatest, just sellepärast, et kõik tunnevad omanditunnet selle projekti osas, väikeettevõtted on loonud platvormi ja tunnevad, et see kogu projekt on nende oma. ja see jagatud tegelikult omandus ongi edu taga. selge on see, et kui sellist koostööd ei ole, ei ole isegi õigust vahendeid saada regionaalfondi vahenditest. kohe algusest peale kahtlustatakse taoliste projektide puhul korruptsiooni suur tänu, proua Maletitš. suur tänu. mulle meeldis äh, see teie analüüs. see näitas äh, seda, et äh, rahade kasutamisvõime on otseselt seotud heade juhtimistavadega ja see on otseselt seotud omakorda haldussuutlikkusega. meil on vaja süsteemi nii piisavalt inimesi kui ka piisavalt häid inimesi nüüd need meetodid, mille te olete välja pakkunud liikmesriikidele, liikmesriikide aitamiseks, selleks, et nad oma haldussuutlikuks para-, suutlikkust parandaksid, kas meil on mingisugune metodoloogia, mille kohaselt me saaksime liikmesriikidele näidata seda, kuidas haldussuutlikkust tõsta? kas meil on mingisugune süsteem, mis näitab seda, et mis on need valdkonnad, mis haldussuutlikkuse alla peaksid minema? väga oluline osa eh, hea rakendamistava puhul, eh, mida me siis soovime saavutada, see puudutab väikest veamäära ja seda, et eh, ülevõtmismäär oleks nii suur kui võimalik, et kas on meil mingisuguseid ettevalmistavaid tegevusi, millele me saaksime liikmesriigid suunata mitte ei oleks nii, et valitsused peavad tagama ainult kaasfinantseerimise jaoks vajaminevad vahendid, vaid nendel oleks äh, kohustus ka aidata projekte ette valmistada rahaliselt ja see maksab väga palju. kolm kuni viis protsenti ähm, kogu äh, projekti väärtusest on ju ettevalmistavad kulud. nii et kui me tahame kulutada miljardi eurot projekti peale, peame me investeerima kolmsada miljonit äh, selleks, et äh, projekte ette valmistada. Äh, nii et äh, see on väga oluline, arvestades seda, et eelarve ta on kõigil surve all ja meil on kasinusmeetmed eelarvete saneerimiseks meil peaks olema kuidagi võimalik valitsusi aidata ka projektide ettevalmistavasse faasi, äh, ettevalmistavat faasi toetama, see on ühtekuuluvuspoliitika puhul väga oluline. kolleegid, tundub, et keegi rohkem sõna ei soovinud, siis äh, ma lisan ka oma küsimused. kõigepealt lisaks sellele, mida ütles Jan, kas te annate meile üle ka selle kohta, et äh, kui palju on neid maksetaotlusi, mis ulatuses, mida ei ole suudetud välja praegu maksta eelarve direktoraadist? ja teiseks, millal tulevad need, millal tuleb see hetk, kus tuleb eelmaksed välja maksta? ja kas sellest kujuneb probleem, kas see on sellel aastal või järgmisel aastal, arvestades eelarvet ja seda, et parlamendil on ähm, puhkus äh, tulemas üsna pikk ja me ei saa kuidagi eelarvet aidata muuta. härra Defa, jah? alustan ähm, teie küsimustest. aasta lõpus oli äh, Regio peadirektoraadis üheksateist miljardit üheksateistkümne miljardi suuruses esitatud maksetaotlusi, mida me ei suutnud välja maksta. neli miljardit nendest olid peatatud maksed ja mõned taotlused jõudsid meieni väga hilja kui meil oleks olnud piisavalt vahendeid, oleksime me saanud äh, välja maksta kümme kuni kaksteist miljardit nii et härra Olbricht, te saate aru, mittemaksete peatamine ei ole sugugi see, mis siin määravat rolli mängib. Te teate, et aasta alguses on ähm, alati äh, olukord eelarve vaatevinklist raske. ja ma loodan, et aastal kaks tuhat kolmteist äh, me suudame umbes kuus koma viis miljardit eh, jaanuaris ja veebruaris välja maksta veel nendest eh, välja maksmata summadest, seda väga mm, üldiselt siis. nii palju siis praegu eelarve täitmisest. nüüd eh, ettemaksed, need makstakse siis, kui projektid vastu võetakse seda siis aasta lõpupoole. aga ma võin teie komisjonile kinnitada, et kõik, mis me ette võtame rakendamise poolelt, läbirääkimiste poolelt, programmide ettevalmistamise poolelt, ei äh, põhine ainult eelarve piirangute kaalutlustel ja see on ka vastus härra Olbrichti küsimusele ma näitasin juba mõningaid arve, mis äh, seda väga selgelt ka näitlikustavad. ärgem unustagem seda, et äh, maksete peatamine äh, ja kui liikmesriik siis kiiresti reageerib, siis tegemist jääbki ainult peatamiseks, peat-, ongi tegemist ainult peatamisega ja, ja rahavood avatakse uuesti nüüd teie küsimus haldussuutlikkuse kohta. loomulikult on alati ähm, spetsiifilisi olukordi, millega tuleb arvestada. Tšehhi Vabariigis kaks tuhat üksteist võeti vastu suur tegevuskava teatud haldusüksuste toestamiseks ja nii edasi. Äh, see kõik aga võtab natukene aega, enne kui viljad on näha. kolleegid Tšehhi Vabariigis ähm, teevad äh, väga tõsist tööd selleks, et äh, oma strateegilist suutlikkust äh, samuti tõsta rakendamise juures. härra Nilsson, ega meil ei olegi mingisuguseid probleeme era- ja avaliku sektori partnerlusega. see on äärmiselt oluline instrument ja eriti praeguses olukorras, kus äh, siseriiklike eelarve eralduste puhul äh, on tegemist äh, väga nappide summadega ja järjest rohkem ja rohkem tuleb erasektori vahendeid kaasata. ja sellepärast äh, me ähm, kaasfinantseerimisbaasi olemegi muutnud riiklikust erasektori baasist ähm, ja, ja võtnud arvesse kogukulud selleks, et kaasata erasektori vahendeid rohkem kuid loomulikult lõpuks, kui me räägime avalikest hangetest, siis me peame kinni pidama reeglitest. loomulikult me hoiatame liikmesriike raskuste osas ja me räägime väga konkreetselt sellest, mida tuleks muuta ja kuidas me saame neid aidata. see mõte, et meil oleks mingisugune mudel, erinevate ähm, ametkondade tegevuse äh, tõhustamiseks, äh, sellega me tegeleme, need, äh, see pädevuste keskus, millest ma rääkisin, just sellele keskendubki. et kuidas peaks näiteks haldusasutuse ülesehitamine, milline, ehitama, milline peaks olema tööjaotus seal ja nii edasi, kuidas tagada koolituse osa ja nii edasi. nii et selle kõigega me tegelemegi Teil on täiesti õigus selles osas, et äh, projektide ettevalmistamisfaas on ülioluline. me näeme seda ikka ja jälle, kui me projekte kaalume, kui me vaatame, et millised projektid ei olnud väga edukad kui me hakkame uurima seda, kust need probleemid alguse said, siis on tegelikult selge see, et probleemid äh, said alguse juba päris alguses uute pro-, suurte projektide puhul me sellele keskendume ja mõned nendest on osutunud ka juba väga edukateks ähm, eksperimentideks. Euroopa Investeerimispangaga on tulemas platvorm tehnilise abi andmiseks äh, rahastamisvahendite jaoks, ka sellest äh, räägiti varem ja siis loomulikult tehniline abi, mis on liikmesriikidele kättesaadav liikmesriigi tasandil. Äh, mõnedes äh, liikmesriikides äh, tuleb mängu ka Maailmapank ja nii edasi. võimalusi on seega palju. selleks, et projektide algfaas saaks korralikult paika ja et see oleks äh, paremini ette valmistatud. no loodetavasti ma nüüd vastasin enamus küsimustele. Uh, like inform... suur tänu! meil toimub ka märtsikuus partnerluslepingute teemaline avalik kuulamine, ma ei tea, kes teie peadirektoraadist, regionaalarengu peadirektoraadist tuleb, aga te olete ise ka väga teretulnud meie komisjonis alati. nii et suur tänu teile ka tänase külaskäigu eest. suur tänu! minu meelest on ka väga tore, kui meil on sellised mõttevahetused nagu tänane mõttevahetus ning ma hea meelega võtan teile kutse vastu. me lõpetasime oma tööga pisut varem kui algselt plaanis, kohtume uuesti kell kolm